kolleger, varmt välkomna till ett utskottsmöte. lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast meie koosolekule. tegemist on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni koosolekuga, tegemist on ka meie esimese selle aasta koosolekuga. ja ma loodan, et kahe tuhande kümnes aasta saab olema meie jaoks edukas aasta ja ma loodan, et äh, meie komisjoni töö kulgeb sujuvalt sellel aastal. ma tahaksin tervitada teid kõiki südamest sellel kahe tuhande kümnendal aastal esimesel koosolekul. esimene päevakorrapunkt on äh, päevakorra kinnitamine. päevakorra muudatuse kohta ettepanekuid ei ole esitatud, nii et äh, ma seega loen päevakorra kinnitatuks ja läheme edasi päevakorraprojekti järgmise äh, punkti juurde, koosoleku protokolli kinnitamine, tegemist on kolmekümnenda novembri koosolekuga kahe tuhande üheksandast aastast ja kui keegi ei esita muudatusettepanekuid ja, äh, ja keegi ei äh, esita mingisuguseid vastuväiteid tänase koosoleku jooksul, siis äh, loeme koosoleku protokollid kinnitatuks. kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded mul ei ole selle päevakorrapunkti raames midagi öelda, nii et äh, me võime edasi minna päevakorrapunkti number neli juurde ilma pikemata. mul on suur rõõm tervitada siin meie keskel täna proua Bibiana Aido Almagrot. ja ma vabandan, kui mu hääldus pole kõige parem tegemist on Hispaania võrdõiguslikkuse ministriga, kuivõrd Hispaania on nüüd praegu eesistuja rollis. ja siinkohal ma tahaksin tänada Hispaania võrdõiguslikkuse ministrit väga huvitava delegatsiooni külastuse eest Hispaaniasse. ja ma kasutaksin ka võimalust Eh, ja ütleksin, et meil on väga hea meel, et Hispaania eesistuja on oma töökavva kaasanud ka võrdõiguslikkuse teemad ühe prioriteedina. konkreetselt on välja töötatud naistevastase vägivalla vastu võitlemine, nii et mul on väga suur rõõm proua ministrit meie ees tervitada, proua minister on olnud oma ametikohal kahe tuhande kaheksanda aasta aprillist alates see oli ka kuupäev või kuu, mille alustas oma tööd võrdõiguslikkuse ministeerium. nii et tere tulemast meie sekka. me ootame rõõmuga huvi, teie huvitavat sõnavõttu ning võimalust arutada teemadel, mis meil on kõigil ühiselt südame peal. Teil on sõna, palun. Muchas gracias, señora presidenta. suur tänu, proua esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur au olla siin äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ees äh, Euroopa Parlamendis äh, selleks, et tutvustada teile Hispaania eesistuja eesmärke seoses võrdõiguslikkusega. kõigepealt tahaksin ma jagada teiega Euroopa kodanikuna oma rõõmu selle ees, et selle üle, et nüüd on Euroopa Parlamendil suuremad pädevused seoses järelevalvega Euroopa õiguse üle see tugevdab institutsioone, see tugevdab ka Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi rolli tugevdamine on Euroopa projekti poliitilise küpsuse üheks tõendiks. nüüd on meil demokraatlikum ja vastutustundlikum Euroopa Liit, Euroopa Liit pärast Lissaboni leppe jõustumist on Euroopa Liit oma ülesannetega paremini toime tulemas hoolimata sellest, et meil on olnud mitmeid raskusi. ma tahaksin õnnitleda teid Euroopa Liidu kodanikuna selliste arengute puhul. järgneva kuue kuu jooksul Euroopa kavatseb vastutustundlikult ja kiiresti tegutseda. me oleme selles rollis juba neljandat korda ja meie tööd jätkavad Ungari ja Belgia valitsused, me teeme koostööd kolmekesi triona selleks, et tagada oma ülesannete järjepidevus ühesõnaga, me ootame rõõmuga võimalust esitada teile uusi poliitilisi mõtteid, jätkata tööd poliitilise äh, prioriteetidega, meie eesistumine saab olema usalduse eesistumine, äh, nüüd on vastu võetud ka Euroopa äh, Ministrite Nõukogu president, meil on ka välisesindaja, kellega me teeme koostööd, meil on oma poliitiline programm, ja mis hõlmab kaheksateistkümmet kuud ja kolme eesistujariik, riiki. usaldus äh, ja samuti ka võrdsus on äh, üheks äh, tähtsamaks põhimõtteks Euroopa Liidus, selline võrdsus naiste ja meeste vahel peab olema peab olema kõikides Euroopa poliitikates kajastatud ja seetõttu on see meie eesistuja üheks kõige tähtsamaks prioriteediks. oluline on seejuures käsitleda ka töö tööpuuduse teemat seoses sellega. me jätkuvalt kannatame viimase kuuekümne aasta suurima majandus- ja finantskriisi järelmõjude all. see kriis on meid kõiki raskesti tabanud ja mõjutanud ka meie tööpuuduse taset. ja praegusel hetkel üritame me välja töötada uut majandusmudelit ja viia lõpule töö uue strateegia kallal, mis jätkub Lissaboni strateegiast lähtuvalt. ja selles uues strateegias peame me komisjoniga koos arvesse võtta ka liikmesriikide ettepanekuid, me oleme veendunud, et e-, uue Euroopa strateegia lähtealuseks peab olema jätkusuutlikkus ja samuti meie suutlikkus tuleviku väljakutsetega toime tulla, ilma et me seejuures tulevikku ohtu seaksime meil on siin mitmeid ambitsioone, äh, majanduslik jätkusuutlikkus arves, arvesse tuleb võtta kindlasti teaduste valdkonda ja innovatsiooni, siis keskkonnavaldkond, kus äh, olulisel kohal on taastuvenergia, see saab olema üks meie kohustusi kliimamuutuse äh, vastasega võitlusega seoses ja siis jätkusuutlikkus sotsiaalses valdkonnas, inimesed peavad olema kõigi meie tegude kõige tähtsa, juures kõige tähtsamal kohal Ähm, ja saama kasu meie majanduslikest edusammudest. kõik teistsugused lähenemised on viinud majandus- ja finantskriisini ja sellise kriisi tagajärgede kallal me kannatame praegusel nii praegusel hetkel seisame me ähm, mur-, oleme jõudnud murdepunkti, kus äh, me peame mm, oma ühiskonnad üles ehitama mõistlikumalt, äh, solidaarsusest lähtuvalt ja seejuures ei tohi unustada võrdõiguslikkuse poliitika osatähtsust. niisiis, üks kaks, kaks tuhat kakskümmend strateegia osasid peaks olema naiste kaasamine tööturule võrdsetel tingimustel oma meessoost kolleegidega. sel moel õnnestub meil ka majanduskasvule hoog sisse saada. sellega, sellega, selle kallal töötas Rootsi eesistumisel ja see kinnitas ka äh, viimane sotsiaalasjade ja tarbijaküsimuste nõukogu. Äh, Lissaboni strateegias samuti oli tähtsal kohal võrdsus naiste ja meeste vahel, aga nüüd oleme me jõudnud kahe tuhande kümnendasse aastasse ja me pole Lissaboni strateegia kõiki eesmärke saavutanud, see, aga see ei tähenda seda, et me nüüd heidaksime need eesmärgid kõrvale, ehk kuigi me pole neid saavutanud me jätkame tööd selle nimel, et naised osaleksid võrdõiguslikult kõikides elusfäärides ja ka tööturul võrdsus meeste ja naiste vahel ei ole mitte ainult õigus, õigusvaldkonna õigus, vaid, vaid õigus, millel on ka oma majanduslik tagamaa ja majanduslik äh, mõte ja seetõttu me peame liikuma soolise võrdõiguslikkuse poole kõikides valdkondades. naised ei saa aga jõuda võrdsetele tasemele, tasandile meestega öö äh, meie ühiskond ei saa kõik oma optimaalset potentsiaali ära kasutada, kui äh, naised ei rakenda oma oskusi, oma teadmisi, äh, kuivõrd nad moodustavad suure osa äh, meie elanikkonnast ja seetõttu tuleb meil luua võimalused naiste tööturule pääsemiseks võrdsetel alustel meestega. kõige esimene takistus naistele on seoses tööturule pääsuga Äh, naistel on raske tööturule pääseda ja seal püsida, nad peavad rohkem aega pühendama äh, oma laste eest hoolitsemisele ja ka sõltuvatele, äh, neist sõltuvate täiskasvanute eest hoolitsemisel. Need aga ei ole mitte ainult naiste mureks, nii et me peame töötama selle nimel, et hooldusaeg oleks võrdselt jagatud meeste ja naiste vahel, nii et jääks üle ka võrdne võimalus teha tööd kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias liigume Barcelona kahe tuhande teise aasta nõukogu eesmärkide poole, me tahaksime äh, vanemapuhkuse direktiiviga töötada. meie eesmärgiks on kaitsta äh, lapseootel töötajate tervist ja õigusi ja, ja ka õig-, nende naiste õigusi, kes on hiljuti sünnitanud äh, või toidavad jätkuvalt oma lapsi hinnaga, rinnaga püüame jõud-, jõuda õige tasakaaluni erinevate tegurite vahel, me tahaksime äh, tagada ka äh, vanemapuhkuse isadele ja sa-, seejuures tagada ka äh, tööturuga seotud õigused naistele, kes on rasestunud või kes on jäänud emapuhkusele. kõik sellised elemendid, kõik need elemendid peavad teenima meie ühiskondliku vastutuse tagamise huve, samuti palgavahe meeste ja naiste vahel kahe tuhande seitsmendal aastal, see oli seitseteist koma kuus protsenti, see on väga oluline element Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, me tahame selle kallal töötada, me tahame, et rohkem inimesi äh, rohkem naisi jõuaksid tööturule, aga mi-, seda mitte palkade hinnaga, kui naisi tuleks rohkem tööturule, aga nad saaksid seejuures vähem palka, siis äh, tegemist oleks ju ekspluateerimisega. me ei tahaks, et äh, tööturg oleks äh, soolistel alustel moonutatud, sageli naised on koondatud konkreetsete tööametite, konkreetsete ametitele, kus, mis, mille eest makstakse vähem palka, me tahaksime lõpetada äh, sellise moonutava kohtlemise ja seda silmas pidades äh, me peame töötama ka haridusvaldkonna kallal. naiste täielik kaasamine meie uude majandusühiskonna mudelisse äh, nõuab ka kaasvastutust äh, otsustusprotsessides, seda nii poliitilises, majanduslikus kui ka ärielus. võrdsuse tõhususe ja konkurentsivõime kriteeriumid. Nende puhul võib öelda, et naised, kellel on samasugused äh, hariduslikud eeldused nagu nende meeskolleegidel peaksid, neil peaksid olema samasugused võimalused pääseda juhtivatele ametikele, ametikohtadele. naiste osalus juhatustel, ettevõtete juhatustes näiteks on üks valdkond, kus saab edasi töötada. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, soolise võrdõiguslikkuse poole liikumine tähendab seda, et me töötame soolise vägivalla vastu. Vägi, sooline vägivaldsus on äh, üks kõige kohutavamaid ebavõrdsuse näitajaid, aga see vägivald äh, siiski eksisteerib kõikides Euroopa ühiskondades. see on äh, reaalsus, mille ees me ei tohi silmi sulgeda. niisiis, me jätkame tööd soolise vägivalla vastu võitlemises, see on üks Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete ja see on kooskõlas kahe tuhande teise aasta seitsmenda märtsi Euroopa ministrite nõukogu järeldustega ja pidades silmis ka võrdõiguslikkuse teekaarti, äh, mille on esitanud äh, komisjon. seetõttu ma võin äh, kuulutada teile, et me omalt poolt töötame ülemkogu järelduste kallal naistevastase vägivallase tee, vägivalla, vägivalla naistevastase vägivalla vastu võitlemise teema valdkonnas, need, nende järelduste projekt esitatakse Sotsiaalnõukogule ja see hõlmab erinevaid karistusmeetmeid, kriminaalõiguslikke meetmeid, kaitsemeetmeid, ennetavaid meetmeid, samuti ka ühiskonna teavitamist selle probleemi ulatustest ja kõik see peaks äh, viima meid ühise strateegiani selle ühise probleemi lahendamisel, mille puhul meil on kindlasti vaja ka ühiseid lahendusi. pidades silmas, et naised satuvad erinevat liiki vägivalla ohvriks seetõttu, et nad on naised ning äh, nende suhted võivad osutuda vägivaldseteks, samuti ei tohi unustada naistega kauplemise Äh, probleemi, mille eesmärgiks on naiste seksuaalne ärakasutamine. see on põhimõtteliselt nagu orjapidamine, milles ei võeta arvesse naiste ja tütarlaste õigusi absoluutselt. kõiki neid elemente ja teemavaldkondi kavatseme me käsitleda oma järeldustes ja me esitame ettepaneku luua Euroopa soolise vägivalla järelevalvekeskus mis tegeleks andmete kogumisega lähtuvalt ühisest metoloogiast, samuti ka analüüsiga, teavitamisega ja sinna koondatakse teadmised probleemist, selle eripäradest ja ulatusest samuti sellise järelevalvekeskuse ülesandeks oleks aidata ära kasutada häid tavasid Euroopa Liidus ja kogemusi, mille tulemusena õnnestuks meil paremini võidelda seksuaalse ja soolise vägivallaga. Äh, siin tuleb äh, võtta arvesse parlamendi resolutsiooni kahe tuhande üheksandast aastast, mis puudutab äh, Stockholmi piirkonda, õiguse ja ala programmi. sellega seoses tahaksin ma rõhutada, et pro-, Stockholmi programmiga seoses arvestame me, et kaksteist liikmesriiki, parlament ja nõukogu on valmis Euroopa kinnipidamisorderit äh, äh, rakendama, äh, mis võimaldab meile Euroopa vahistamisorderit rakendada, mis võimaldab meil kurjategijaid kinni pidada ükskõik millises liikmesriigis nad on. meie eesmärgiks oleks ka leida abi kõikidele naistele, kes on sattunud vägivalla ohvriteks. üks ettepanekuid oleks luua tasuta telefoniliin tasuta abiliin, mis annaks nõu, abi ja informatsiooni ohvritele. me püüame saada toetust sellele ettepanekule Austria, Soome, Rootsi ja Portugal on seda ettepanekut juba toetanud. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, aasta kaks tuhat kümme on Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse aasta ja ka sellele teemale pöörab Hispaania eesistuja päris palju tähelepanu. ka sellega seoses toome me välja võrdse kohtlemise direktiivi, mille puhul meie eesmärgiks oleks selle eesmärgiks oleks Euroopa lepingu artiklist üheksateist lähtuvalt võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu Hispaania jätkab oma tööd eelmiste eesistujate töö alusel, äh, näiteks võtame Rootsi eesistuja ja me püüame liikuda ühise Euroopa raamistiku suunas, ühise diskrimineerimise vastase võitluse raamistiku alusel, ükskõik millise diskrimineerimisega siis tegemist oleks, kas soolistel alustel, usulistel alustel või muu diskrimineerimine mõned liikmesriigid on veel äraootaval seisukohal, aga kui me tahame sotsiaalset Euroopat, kui me tahame põhiõiguste Euroopat, äh, nagu Lissaboni lepe ja põhiõiguste harta seda äh, kirjeldavad, siis me peame äh, erinevate diskrimineerimise vormide ja liikide vastu võitlema, ükskõik milline, millised siis diskrimineerimise alused ka ei oleks. praegusel hetkel me ei saa ennetada veel nõukogu läbirääkimiste tulemusi, kuivõrd läbirääkimised on alles tulekul austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lõpetuseks tahaksin ma teile, teid informeerida mitmetest üritustest, mis toimuvad äh, Hispaania eesistumise ajal. esimene neist saab olema Euroopa Beijing pluss viisteist foorum, mis toimub neljandal ja viiendal veebruaril Kaditsis. seal mõtiskleme me ühiselt äh, koos äh, kahekümne seitsme liikmesriigi valitus, valitsuste, Euroopa institutsioonide ja kodanikuühiskonnaga viimase viieteistkümne aasta töö üle Beijingi Äh, Beijingi kava osas ja meil saab olema suur au äh, kohata teie komisjoni liikmeid äh, ja teie austatud esinaist ka sellel üritusel. kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal märtsil toimub Valencias võrdõiguslikkuse ministrite kohtumine. seal käsitletakse võrdõiguslikkuse poliitikaid ja nende seoseid uue kasvumudeliga Euroopas siis toimub viies Hispaania ja Aafrika naiste kohtumine äh, parima maailma nimel äh, ja seal me tegeleme samuti võrdõiguslikkuse küsimusega rahvuslikul tasandil. ja lõpetuseks äh, tahaksin ma öelda, et ma loodan, et Euroopa Parlament meid toetab järgneva kuue aasta jook-, kuue kuu jooksul ja meie koostöö saab olema viljakas, aitäh! Ett varmt tack på utskottets vägnar suur tänu. nüüd meie komisjoni liikmete poolt väga huvitava ülevaate eest. meie ees seisab väga huvitav aasta soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt ja seoses Hispaania eesistumisega loodan suurepärast koostööd meie komisjoni ja teie vahel. mitmed kolleegid sooviksid teile aga nüüd küsimusi esitada võib-olla saaks kõigepealt ära kuulata mõned küsimused ja siis annan teile sõna vastusteks. esimene sõnavõtja, proua Bauer, palun suur tänu. mul on lausa mitu küsimust, aga piirdun kahega, et võimaldada ka teistel küsimusi esitada. me oleme väga rahul selle arvamuse vahetuse üle. ma esitan teile järgmise küsimuse. Te rääkisite mitu korda soolisest palgavahest ja millised on äh, teie konkreetsed mõtted äh, seoses äh, palgavahe probleemiga, lisaks sellele, et me pöörame tähelepanu sellele valdkonnale? meie komisjonis võtsime vastu oma arvamuse, kus me palusime komisjonilt uut õigusloomelist ettepanekut või midagi või mõnda sellelaadset algatust, kas on võimalik asju paremini korraldada, kuivõrd praegused, äh, praegune õigusraamistik selles valdkonnas pole piisavalt äh, hea ja ka inimesed pööravad liiga vähe tähelepanu sellele valdkonnale, meil oleks vaja äh, tõhusamaid õigusloomelisi ettepanekuid ja õigussätteid selles valdkonnas, muidu see probleem jääb lahenduseta. ma tahaksin küsida ka kuivõrd teie olete öelnud oma, et te tahate uuendada meie sotsiaalset ühiskondlikku päevakorda, siis kuidas seda teete, kavatsete teha võrdõiguslikkuse vaatenurgast lähtuvalt ja siis veel küsimus Euroopa kaitsemäärus, kas selle valdkonnas on plaanis võtta vastu roheline raamat või esitada roheline raamat või millised plaanid teil selle Euroopa kaitsega on seoses? aitäh. suur tänu, proua Tomson. suur tänu, proua esinaine, ka mina tahaksin kõigepealt tänada proua ministrit selle väga põhjaliku sõnavõtu eest, mis käsitles eesistuja prioriteete. meie jaoks on üsnagi meeliülendav siin naiste õiguste komisjonis, et Hispaania eesistuja äh, päevakorras on võrdõiguslikkus oli tähtis koht. ka minul on palju küsimusi, aga ma arvan, et ma keskendun oma küsimustes äh, naiste vägivallale, vägivallale, äh, mis põhineb soolistel alustel, sellepärast et Hispaania on küllap äh, see riik maailmas, kus on selle valdkonnaga kõige rohkem kogemusi nii poliitikas kui teadusuuringutesse ja mina tahaksin küsida, et kuidas, millised on Hispaania kogemused selles valdkonnas, kui nüüd me tahame selliseid poliitikaid rakendada ka Euroopas ja kuidas on õigussätted selles valdkonnas Euroopas toiminud ja kuidas saab Hispaania kogemusi parimal võimalikul moel Euroopasse üle kanda, meie siin naise, naiste õiguste komisjonis tahaksime ju Euroopa direktiivi näha, vähemalt meie hulgas on neid selliseid inimesi, direktiivi, mis äh, soolistel alustel äh, vägivalla vastu võitleks ja kaitseks naisi. suur tänu, proua Tomson. proua Jimenez. tahaksin sõna anda proua Jimenezile. esindades naiste õiguste komisjoni tahaksin teid tänada, et te täna meie komisjoni koosolekule tulite. astusin ametisse alles juulis, aga olen püüdnud välja töötada selliseid meetmeid, mis aitaksid võidelda naistevastase vägivallaga. üheksateistkümnendal oktoobril võtsime vastu Stockholmi programmi resolutsiooni ettepaneku. kas, et, et innustada ka Hispaaniat kui eesistujamaad jätkama samas valdkonnas tööd? Stockholmi programmi lõppresolutsioon võeti vastu kaheksateistkümnendal kuupäeval ja tänan, et te äh, selle kaitsemääruse küsimusega üles tõstsite. kuidas saaks tagada parimat kaitset halvasti koheldud naistele? kuidas kavatseb Hispaania liikmesriikidega koostööd teha ja tahaksin nüüd kasutada ka võimalust, et küsida, kuidas eesistuja Hispaania kavatseb võidelda ebaproportsionaalse naiste tööpuudusega teatud regioonides, näiteks nagu Andaluusias. kakskümmend seitse protsenti on naiste seas tööpuudus ja naised kannatavad selle all, naised peavad ju oma perekonna tugisambad olema isegi siis, kui nad on töötud mida kavatseb eesistuja oma Hispaania teha ka ära mm, rasedate naiste toetamiseks, kes kriisi tõttu on pidanud töö kaotama. sest väga raske on tööd ja pereelu ühitada. kas Hispaania kavatseb ka äh, toetada mingeid organisatsioone, kes sooviksid toetada naisi, kes sooviksid lapsi saada, aga kellel on praeguses olukorras see väga keeruline? suur tänu, proua Poskur! suur tänu. ja tere tulemast meie komisjoni. tahaksin rääkida võrdõiguslikkuse seaduse ettepanekust, eelnõust. mul on väga hea meel, et te sellega tegelete see eelnõu esitati kaks kuud tagasi Rootsi eesistumise ajal kui toimus võrdõiguslikkuse tippkohtumine Belgia, sellel samal tippkohtumisel teatas, et nad tahavad vastavad ettepanekud oma eesistumise ajal vastu võtta. kolm eesistuja oma viimane riik on Ungari ja mulle tundub, et alles Ungari eesistumise ajal saaks selle protsessi lõpule viia. tahaksin nüüd teada, mikspärast asjad viibivad ja mida kavatseb eesistuja Hispaania teha asjade edasiviimiseks, et lõpuks meil ometi oleks võrdõiguslikkuse direktiiv. ning poolteist aastat tagasi räägiti mitmetest ettepanekutest religioonist, usulisest diskrimineerimisest, vanuse alusel diskrimineerimisest, aga kui naiste diskrimineerimisest räägiti, siis mitmed valdkonnad jäid üldse käsitlemata, sotsiaalabi, meedia äh, ja reklaam. Euroopa Komisjon lubas tollal, et äh, kahe tuhande kümnendal aastal need lüngad parandatakse, kas see tõesti toimub nii ja milliseid samme kavatseb eesistuma Hispaania selle nimel teha? et kõik need teemad oleksid kajastatud või peame ära ootama Ungari eesistumise? suur tänu. ja nüüd proua Estrella, komisjoni aseesinaine. suur tänu, proua esinaine, minister tere tulemast meie komisjoni koosolekule. tänan teid ettekande eest, selle informatsiooni eest, mis te meile esitasite, aga tahaksin ka õnnitleda teid Hispaania eesistumise puhul ja tänan teid, et Hispaania on otsustanud soolise võrdõiguslikkusega tegelema hakata, tähelepanu pöörata ka naistevastase vägivalla järelevalveameti loomisele ning äh, tahaksin kõnelda emaduspuhkuse direktiivist, kuigi mul ka muid küsimusi oli, piirdun siiski selle ühe valdkonnaga. see puudutab mind kõige enam. loomulikult on see väga aktuaalne teema, sest just täna hakkame me arutama neid muudatusettepanekuid, mis on mitmed parlamendiliikmed teinud just sel teemal. tahaksin nüüd viidata sellele, mida te enne ütlesite. Te rääkisite, et Hispaania kavatseb nimetatud direktiivile suurt tähelepanu osutada. Te rääkisite mitte ainult selle direktiivi sisust, kaitsmaks naiste olukorda tööturul, aga rääkisite ka naise rolli väärtustamisest majanduse taaselustamisel. üks ettepanekutest, mis minu arvates on ka uuenduslik ja mille ma sellele raportile tegin, seostab kogu selle temaatikaga emaduspuhkusega. Euroopa õigustikus ongi praegu ainult räägitud emaduspuhkusest ja teine direktiiv räägib jälle vanemapuhkusest, vaatamata sellele, et paljudes liikmesriikides, enamuses liikmesriikides, välja arvatud Itaalia ja Saksamaa, on vanemapuhkus õigustikus juba ette nähtud, ei ole niisugust direktiivi Euroopa tasandil. miks mitte niisugune lünk täita? me peame Euroopa õigustikku ajakohastama. see võimaldab meil edendada ka eh, töö ja pereelu paremat ühitamist seda on võimalik saavutada ainult siis, kui perekondlikke kohustusi jagatakse ja seetõttu küsiksin, kas Hispaania kui eesistujamaa kavatseb seda mõtet toetada nõukogus, et direktiivi võetakse ka isaduspuhkus, tänan. suur tänu, proua Estrela järgmisena härra Romeva ja pärast härra Romevat äh, annan sõnajärje tagasi proua ministrile, et ta saaks vastata esimesele küsimuste voorule. härra Romeva, palun. suur tänu. ma tahaksin õnnitleda eesistujat, mitte ainult ainult eesistumise puhul, vaid ka selle puhul, et see on märkimisväärne, sest esimest korda on meie ees minister, kelle kohustuste hulka kuulubki see temaatika ja seda tuleb rõhutada. varem on olnud ministrid, kes selle küsimusega on tegelenud, aga mitte kui prioriteetse küsimusega, see on hea märk. Äh, rääkides nüüd järgmiseks kuueks kuuks ette nähtud tegevuskavas, tundub, et see on üsna tihe. kuid lühidalt ma tahaksin korrata seda, mida ütles proua Estrela äh, vanemapuhkuse kohta. väga paljud meist toetavad seda mõtet, mitte ainult sellepärast, et see on hädavajalik, vaid ka sellepärast, et et see peaks olema kohustus ka isadele ja elukaaslastele ja see on ka üks põhjusi, miks seda peaks kajastama rasedussünnituspuhkuse alases direktiivis. vastasel juhul äh, see tooks kaasa veel ühe diskrimineerimise vormi, naistevastase diskrimineerimise vormi. Äh, äh, see peaks täiendama rasedussünnituspuhkust, mitte asendama seda ja seetõttu ma igati nõustun proua Estrelaga ja proua minister äh, ma tahan öelda teile, et meie parlamendis on väga palju neid, kes toetavad seda mõtet. rääkides nüüd diskrimineerimisest, ma olen raportöör selles küsimuses ja ma tean, et nõukogu on selle praegu tahaplaanile jätnud. ma tean, et mõningatel liikmesriikides on tekkinud probleeme sellega seoses. me tahaksime teada, milles need raskused seisnevad, me tahaksime teada, milline on graafik. me tahame suhtuma optimistlikult sellesse. tahaksime kuulda, mida teie oma eesistumise jooksul saaksite ära teha ja mida saaksime meie parlamendi poolt teha, et sellest tupikseisust välja tulla. me peame selle probleemi lahendama. kolmandaks arvestades majanduskriisi, on selge, et meil on vaja meetmeid, mis aitavad majandust taastada läbi konkreetsete tegevuskavade, kuid nende meetmete puhul ei tohi kaotada ka soolist äh, aspekti. väga paljud sektorid on võtmetähtsusega sektorid, mis peaksid juhtima taastamisperioodil majandust ja need ei ole traditsiooniliselt niimoodi naiste pärusmaa tööturul kuidas korraldada sellist konkreetset toetust naistele eh, selleks, et julgustada neid taastamismeetmete elluviimist, et kriisist välja tulla. kui me räägime siin pensionite individualiseerimisest, paljudes eh, Euroopa riikides on juba teatud sätted kui räägitakse pensionikindlustusest, kuid need laienevad põhiliselt pensionisaaja abikaasale. ja see on samuti kriitilise tähtsusega küsimus. nüüd äh, tegemist on eesistumisperioodiga, äh, mille jooksul toimub mitu tippkohtumist Ladina-Ameerika, Vahemere riikidega, Aasia riikidega ja assotsiatsioonilepingutel on samuti mõõde, milles arvestatakse näiteks keskkonnamõjusid, aga kuidas jääb äh, soopõhiste mõjudega? hiljuti komisjon suhtus mõistvalt ühte et, sellealasesse ettepanekusse ning reageeris rahuldavalt. praegu toimuvatel läbirääkimistel, kas on võimalik? et ka soolise mõju aspektid toodaks välja konkreetsemalt sellistes lepingutes Lõuna-Ameerika Vahemere riikidega. ja ma arvan, et seda tuleks arvestada ka nende lepingute sõlmimisel, et lahendada mõningaid probleeme, mis võivad kaasneda nimetatud lepingutega. suur tänu, proua Romeva. ja nüüd ma annan sõnajärje tagasi ministrile, et ta saaks vastata esimesele küsimuste voorule. palun, proua minister suur tänu. esinaine, ma tahaksin tänada teid nende kommentaaride eest, mida komisjoni liikmed on teinud. ja ma üritaksin vastata küsimustele, mis on mulle esitatud. Te rääkisite palgaerinevustest. mul on hea meel, et teie komisjon suhtub sellesse küsimusse suure huviga ja üritab midagi ära teha, et palgalõhet ületada palgaerinevused on üks diskrimineerimise vorme, mis ei ole meile vastuvõetav ja see probleem vajab lahendamist, on vaja aktiviseerida meie tegevust ja koordineerivat tegevust, et vähendada palgaerinevusi. see on, toob kaasa suure ebaõigluse ja sellega seoses on mitu võtmetähtsusega tegurit. nimelt, et eh, me oleme kehtestanud tead kontrollimehhanismeid, kontrollimaks, et eh, kehtivaid õigusakte kohaldatakse, näiteks Hispaanias, minu kodumaal, on meil kokkulepped Tööministeeriumi ja Soolise Võrdõiguslikkuse ministeeriumi vahel selles osa, et ettevõtjad ja ettevõtjad peavad tõestama, et palgaerinevusi ei ole, me püüame üle saada ka soolistest erinevustest haridusvaldkonnas, meediavaldkonnas ning kutsealases nõustamises. mida aga Hispaania eesistujariigina äh, üritab omalt poolt ära teha, nagu küsis proua Bauer? meil toimub mitteametlik ministrite kohtumine kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal märtsil Valencias, äh, kus me esitleme oma esialgset aruannet palgaerinevuste kohta. Äh, seda tööd jätkab ka Belgia eesistujana ja ma usun, et sellest kujuneb üks peamine eesmärk Belgia eesistumisel ajal ja see ongi kolme eesistuja kaasamise eelis, mis võimaldab suuremat järjepidevust pikemate projektide puhul. rääkides nüüd Euroopa kaitsemäärusest või lähenemiskeelumääruses, mul on hea meel, et parlament jagab ja toetab neid eesmärke, mille on kehtestanud Hispaania eesistujana sooviga arutada seda küsimust ning seada see üheks esmatähtsaks küsimuseks, arvestades tulevikku ja see Euroopa kaitsemäärus on üks meie prioriteetseid küsimusi. me tahaksime kaitsta naisi, kes on ohvriks langenud. me tahame äh, edendada ka neid meetmeid, mida liikmesriigid on rakendanud ja tahame tagada seda, et need, kes on süüdi naistevastases vägivallas, ei jää karistamata äh, asjaolu, et kehtestatakse mingi lähenemiskeelumäärus, tõkend teatud isiku suhtes, äh, peaks olema selline asi, mida tuleks laiendada üle kogu Euroopa Liidu territooriumi. ja ma usun, et äh, arutlusel olev direktiiv äh, aitab kaasa soopõhise vägivalla vastu võitlemisele. me teeme tihedat koostööd justiits- ja siseasjade nõukoguga ja ka liikmesriikide soolise võrdõiguslike, võrdõigusministeeriumite ametnikega ja me leiame, et selles valdkonnas on absoluutselt hädavajalik edasi liikuda, eh, edu saavutada, sest eh, vägivalla ohvrid vajavad kaitset ja selline määrus aitaks meil kaitsta neid naisi, kes on sattunud vägivalla ohvriks. Te küsisite äh, Äh, millised on Hispaania kogemused võitluses naistevastase vägivallaga. ma tahaksin mainida, et Hispaanias on nüüd vastu võetud kompleksne õigustik selles valdkonnas. Äh, mõned on küsinud, millised on peamised saavutused selles valdkonnas. ma arvan, et on suurenenud kodanike osalemine ja kaasamine. me oleme saavutanud äh, suure konsensuse sellel teemal. Äh, see seadus läks Hispaania parlamendis ühehäälselt läbi. me oleme saavutanud toetusi selle seadusele ka Hispaania autonoomsete piirkondade valitsustelt, mis tähendab seda, et kõik institutsioonid, ametid on kaasatud protsessi ja tegutsevad ühise meeskonnana. ja ma usun, et äh, äh sellel saab olema suur mõju nimetatud probleemi likvideerimisel. avalikkuse kaasamine, kodanike osalemine selles protsessis on väga oluline. see võitlus on nüüd väljunud eh, erahuvide valdkonnas ja saanud avalikkuse eesmärgiks. see ei ole enam abielupaaride vaheline probleem, suletud uste taga lahendatav probleem. ühiskond on võtnud endale nüüd vastutuse ja meie jagame seda vastutust nimetatud probleemi likvideerimisel. Hispaania ühiskonnas seega on saavutatud märkimisväärset edu ennetustegevuses, haridustegevuses, teadlikkuse tõstmise osas, üha rohkem noori on kaasatud sellesse protsessi, me räägime naiste paremast kaitsest ja seda rõhutanud eriti eelmisel aastal me oleme võimaldanud naistel kasutada elektroonilisi vahendeid, kontrollimas, et äh, lähenemiskeeldu täidetakse. Äh, meil on ka äh, ühised infovahetuspunktid, milles osalevad politsei, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad nii et kaitsta naisi bürokraatia vastu, see aitab meil paremini korraldada kaitsemeetmeid. meil on välja koolitatud ka kohtunikud, sada kaheksakümmend viis politseinikku, kes on saanud eriväljaõppe soopõhise vägivalla vastu võitlemisel ja rohkem kui kolm tuhat naist on konkreetselt kaasatud. sadu naisi kaitstakse kakskümmend tuhat naist on saanud eriabi. meil on ka hädaabinumber null kaheksateist ja iga päev helistatakse sellel numbril üle kahesaja korra. seega on märkimisväärseid saavutusi eh, igapäevases võitluses naistevastase vägivalla vastu. loomulikult me ei puhka loobritel, me endiselt eraldame vahendeid selle probleemi lahendamiseks. kahe tuhande üheksandal aastal suri eh, vägivalla tõttu viiskümmend viis naist ja see on väga suur arv ja seetõttu me peame töötama väga tõsiselt selle probleemi kallal. viiskümmend viis surma, see on väga suur arv ja ma loodan, et meie teiste osapoolte, meeskonna osapoolte, institutsioonide abiga meil õnnestub lõppkokkuvõttes soopõhise vägivalla likvideerida, kuid selleks on meil vaja arendada egalitaarsemat ühiskonda, me peame keskenduma ennetustegevusele, haridusele, äh, teadlikkuse tõstmisele ning äh, tegelema nende küsimustega komplekssemalt ja see ongi meie eesmärk. rääkides direktiivist siis eesmärgiks on esitada lõppjäreldused äh, kaheksandal, üheksandal märtsil nõukogus selleks, et edaspidi tegeleda komplekssemalt, integreeritult, kaasates nii ennetustegevusse, kaitsetegevuse, äh, lähenemiskeelu aspekteid, karistamatuse küsimustega ja loomulikult ka Euroopa kaitsemäärusega äh, ning usaldustelefonide loomisega Euroopa Liidus. Need on otsustava tähtsusega sammud, kui me räägime nendest järeldustest ja me töötame nende kallal koos liikmesriikide ja komisjoniga. loomulikult me oma tegevuses lähtume nõukogus komisjoni poolsest ettepanekust. me oleme teadlikud, et komisjon praegu koostab aruannet, milles keskendub kõigi nende meetmete teostatavusele ning uurib, millised õigusaktid liikmesriikides on vastu võetud selles küsimuses. selleks, et edasi liikuda ja see on üks meie esmatähtsaid eesmärke, mitte ainult siseriiklikult, äh, vaid tegemist on ka eesmärgiga, mida me soovime Euroopas edendada meie soov on, et, et Euroopas saaks eeskuju teistele võitluses soopõhise vägivallaga. Se ha planteado también todo lo relativo a Te mainisite samuti naiste tööpuuduse küsimust. loomulikult kriisi esimestel etappidel kaotas tööd, kaotasid töö põhiliselt mehed. mehed olid enamuses, kes jäid tööta, kuid äh, hilisematel etappidel, äh, kui meeste tööpuudus oli kakskümmend viis protsenti, siis naiste puhul oli see kakskümmend kolm protsenti meeste puhul tööpuudus ei kasvanud nii kiiresti kui naiste puhul ja kui me nüüd kavandame Euroopa strateegiat aastaks kakskümmend kakskümmend, siis me peame kasutama kõiki meetmeid selleks, et suurendada naiste osalemist tööjõuturul ning vähendada palgaerinevused. Äh, me peame rõhuma rohkem ka naiste osatähtsuse suurendamisele avalikus sektoris ja erasektoris. me peame tegutsema selle nimel, et ühitada töö ja eraelu, tegema suuremaid jõupingutusi selleks, et pakkuda paremat lapsehooldusteenust ning et saavutada ka Barcelona ülemkogul seatud eesmärke. ja kõik see peaks sisalduma strateegia kakskümmend kakskümmend soolise süvalaiendamise aspektides. kui me räägime rasedate naistele osutatavatest teenustest ja toetustest, siis meie eesmärk on aidata rasedatel naistel säilitada oma töökoht ja oma seisund tööjõuturul kahe tuhande seitsmendal aastal me võtsime Hispaanias vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja see on parim alus töö ja eraelu ühildamiseks ja nüüd on rasedad naised palju paremini kaitstud kui varem, kui me räägime kaitstusest vallandamise vastu, kaitstusest tööjõuturul ja ka sotsiaalmaksete puhul on olukord parem, siis nüüd rasedus- ja sünnituspuhkust peetakse samuti selleks ajaks, mil äh, sots-, äh, maksed toimuvad ja me üritame nüüd e-, edendada ka äh, väikelaste, nii-öelda varase koolituse aspekte nullist kuni kolmeaastaseni, et ähm, suurendada naiste osakaalu ka juhtivatel ameti ja töökohtadel. me tahaksime äh, jõuda selleni, et üha rohkem mehi võtaks välja isapuhkust. ja kõik see aitaks paremini naistel ühildada töö ja eraelu. ja me oleme saavutanud ka edu naiste kaasamisel tööjõuturul ja kui me räägime võrdsest kohtlemisest ning arvestame äh, nõukogu rot-, eesistujariikide rotatsiooni, siis see saab olema meie järgmise kuue kuu üheks peamiseks eesmärgiks, kuid me teeme koostööd Belgia ja Ungariga võrdse kohtlemise õigustiku väljaarendamiseks. Äh, loomulikult teatud raskused sellega seoses eksisteerivad, sest on veel liikmesriike, kes suhtuvad suhteliselt vastumeelselt sellesse mõttes, on riike, kellel on probleeme õigusliku alusega asjaolu, et Euroopa Liidus nüüd kaalutakse vastava direktiivi vastuvõtmist ning võrdse kohtlemise põhimõtte sisseviimist tööjõuturu õigustiku äh, tegemist on äärmiselt ambitsioonika eesmärgiga. Äh, kuid selleks on õiguslik aluk olemas ja me jätkame tööd selles suunas. loomulikult me ei taha äh, rikkuda siin liikmesriikide suveräänsust sotsiaal- ja tervishoiupoliitika valdkonnas, kuid me teeme seda, mida meil on võimalik teha selleks, et tagada võrdsed õigused, võrdne juurdepääs sotsiaalteenustele, et äh, likvideerida igasugune diskrimineerimine Euroopa Liidu kodanike vastu ükskõik millistel alustel sest on oluline ennetada erinevat reaktsiooni inimeste suhtes, nende päritolu, soolise kuuluvuse või muul alusel. seega me töötame tõsiselt diskrimineerimise vastu. me tegutseme järk-järgult, me püüame lähendada erinevaid seisukohti nõukogus, püüame silu, sillutada teed ja siluda raskeid probleeme selleks, et Euroopa Liidus kokku leppida diskrimineerimise suhtes miinimumkaitse normides. loomulikult me ei saa eh, ennustada, millised saavad olema praegu käima, käivate läbirääkimiste tulemused, kuid nõukogu on väga rahul sellega, et Euroopa Parlament toetab meid selles ettevõtmises. Te saate omalt poolt väga palju ära teha ja aktiivselt osaleda selles protsessis. et me suudaksime saavutada edu, et me saaksime ka mõningast vastupanust üle. suur tänu, proua minister. meie sõnasoovijate nimekirjas on veel üheksa kolleegi, kes soovivad sõna saada nii et äh, ma paluksin, kallid kolleegid, tehke võimalikult lühidalt ja kõigepealt äh, proua Klaas, siis äh, proua Garcia Perez, proua Klaas. suur tänu, proua eesistuja. austatud minister, te lõid, tõite siin välja kõik õigusaktid, mida te soovite äh, ellu viia äh, ja võrdsus naiste ja meeste vahel ei ole midagi uut, me oleme sellest varemgi kuulnud, proua Estrela küsis äh, teilt vanemapuhkuse direktiivi kohta ning ma olen kindel, et ja teie teises avalduses rääkisite siin juurdepääsust tööturule ja ma näen tõesti vanemapuhkuse direktiivi ja tööturule juurdepääsu vahel tihedat seost, nii et oma direktiivis peame me olema üsna ettevaatlikud, sellepärast et meie eesmärgiks on ühelt poolt tagada emade tervis, aga, aga seejuures on vanemapuhkus palju laiem mõiste, nii et ma tahaksin täpsemalt teada, kuidas te eristate naiste äh, tervist, kus ei ole tegemist mitte ainult, äh, ainult äh, kahe, kus ei ole vaja kahekümnenädalast puhkust ja siis teiselt poolt vanemapuhkust, mis on hoopis teine mõiste tegelikult, ja siis tööturule juurdepääs, kuidas te kavatsete äriettevõtteid võrdõiguslikkuse võitlusesse kaasata me teame ju, et Euroopa tasandil on probleeme selles valdkonnas ja me peame kaasama oma meetmetesse inimesed, kes tegelikult loovad töökohti. siis mainisite te siin seda järelevalvekeskust naistevastase vägivalla teemal. ja äh, minule valmistab muret see, kuidas selline asutus teeks koostööd liikmesriikidega töö peab olema tõhus, et samu ülesandeid ei täidetaks mitmes kohas. ja Beijing pluss viisteist ja naiste ko koos kohtumine New Yorgis kuidas, mis on nendevaheline seos, kas on üks või kaks prioriteeti, mida me tahame saavutada New Yorgis, me ei saa ju kogu soovide nimekirja New Yorki viia. ja võib-olla teie ehk käsitlete näiteks äh, naisi kriisiolukordades, äh, see hõlmaks ka naiste, naisi Haitis. proua Keissi ja PS. kui ma, enne kui ma teile sõna annan, äh, siis tahaksin ma juhtida liikmete tähelepanu sellele, et meie külaline peab lahkuma hiljemalt kell pool viis. nii et me peame ka vastustele võimaluse, ka vastustele ruumi jätma. suur tänu, mina teen väga lühidalt loomulikult peame kasutama ära võimalust selleks, et tänada proua ministrit äh, meie ette tulemise eest, teie siinolek on väga tähtis meie jaoks, ma tahaksin tänada teid ka äh, selle meile esitatud päevakorra eest. kui äh, kellelgi on tunne, et te pole piisavalt ambitsioonikas, kui võrdsuse, võrd-, võrdsuse valdkonnas äh, ei soovi midagi saavutada, siis ähm, nad petavad end, sellepärast et viiskümmend protsenti äh, elanikkonnast umbes on naised ja paljudel naistel on äh, palju raskusi, nii et seetõttu on selle päevakorda kaasamine väga oluline. kas meil saab olema nii konkreetne kuupäev, konkreetne tähtaeg seoses mõõtmetega naistevastase vägivalla kohta, meil on vaja tööriistu, meil on vaja andmeid selleks, et me saaksime samu instrumente rakendada kogu Euroopa Liidus. ja ma tahaksin juba praegu teada, kas Järelevalvekeskus kavatseb ühiseid, ka ühiseid instrumente rakendada selleks, et me saaksime ühiseid poliitikaid rakendada soolise vägivalla vastu. suur tänu, proua esinaine, proua minister justkui te saabusite mõtlesin, et äh, Kadisi kaunitar äh, on ainult äh, kirjanduslik karakter, aga mm, nüüd anti mulle võimalus teile lausa küsimusi esitada. Te rääkisite õigusest tööle, palgavahest ja naistevastasest vägivallast, kõik olulised küsimused. muidugi tuleb Hispaania valitsusele ka õnne soovida nende edusammude eest, mis on juba tehtud äh, võitluses naistevastase vägivallaga äh, kuuekuuse eesistumise ajal. kavatsete te seda tööd jätkata? noh, viieteist, kahekümne minuti jooksul peame me muide Äh, siin varsti hakkama kahte raportit hääletama, üks nendest on minu oma ja äh, see, üks nendest räägib ka naistevastase vägivalla kaotamisest Euroopast. Euroopa Parlamendis on see küsimus olnud kõne all mitmel korral, aga äh, küsimus on vastusteta jäänud, kas teie võiksite rääkida oma eesistumise programmist kas saaks toetada näiteks vaesusevastase võitlusest, ja saaks luua ka niisuguse erilise aastaga naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. kas te olete valmis sellist algatust toetama? suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, proua Ernst. suur tänu! suur tänu, proua minister ma arvan, et meie komisjonis teil juba igav ei hakka. me suhtume oma töösse väga entusiastlikult ja ootame rõõmuga võimalust teiega koostööd teha. võrdõiguslikkuse küsimuses on erinevaid olulisi valdkondi, olulisi teemasid ja üks neist teemadest on kindlasti palgavahe ja samuti ka sooline võrdõiguslikkus kui selline. on inimesi, kes leiavad, et võrdõiguslikkus on vabatahtlik ja et äriettevõtted või ametiasutused peavad lihtsalt näitama üles head tahet. ja sellega seoses ongi mul paar küsimust. kõigepealt, mis puudutab palgavahet, siis ma sooviksin teada, kui siduvad saavad olema teie ettepanekud liikmesriikidele? kas te kavatsete ka rakendada sanktsioone ja kui Äh, kui siduvad on kohustused äh, riigiettevõtetele ja äriettevõtetele palgavahe kõrvaldamise. kui me vaatame näiteks äh, meeste ja naiste osalust otsustavas protsessis, te siin rääkisite siin juhatusest, nõukogudest ja juhtivrollidest, siis ma tahaksin konkreetselt küsida teilt, mi-, millised on teie kavatsused selles valdkonnas, sellepärast et nõukogud on tavaliselt kohad, kus mehed ei taha väga heal meelel oma kohti loovutada. milliseid meetmeid kavatsete te rakendada selleks, et siiski muutuseid saavutada, kas te rakendate, kavatsete rakendada kvoote või midagi muud? suur tänu ja järgmisena proua Bilbao. Sí, muchas gracias, ministra, por sus explicaciones. suur tänu, proua minister. suur tänu teie selgituste eest ja loomulikult suur tänu ka teie positiivse suhtumise eest soolise võrdõiguslikkuse küsimusse. küsimus, mida ma tahaksin puudutada, on küsimus, mida väga paljud on äh, käsitlenud. kui me räägime siin Euroopa nii-öelda kaitseorderist, äh, siis, äh, siis me teame, et naiste väärkohtlemine, kohtlemine on ainult üks äh, naiste diskrimineerimise vorme ja ma tahaksin küsida, kas te kavatsete oma meetmetesse kaasata ka võimaluse samu süsteeme rakendada liikmesriikide vahel. Baskimaal võtsime vastu oma võrdsuse seaduse kus käsitletakse ka vägivalla küsimust. meil on mitmeid äh, rakendusprotokolle selles valdkonnas, äh, tervishoiu vallas, politsei valdkonnas, äh, nii et lähtuvalt nendest protokollidest on olukorrad võrreldavad ja ma tahaksin küsida, kas kaitseorder aitab ka kaasa sellele, et meil oleks sarnased rakendusprotokollid ja ma tahaksin küsida ka teavituskampaania kohta see teavituskampaania, mida te kavatsete käsi, käivitada, kas te kavatsete sinna kaasata ka mehi? Baskimaal oli meil äh, pioneeriprogramm selles valdkonnas, me võtsime vastu oma manifesti, äh, mis äh, manifesti soolise võrdõiguslikkuse toetuseks ja kümme tuhat Baskimaa meest kirjutasid sellele manifestile alla ja kas ka Euroopa tasandil on midagi sellist kavas? ma arvan, et oluline oleks teha ka koostööd ajakirjandusega. iga päev näeme me fotosid äh, parlamendist, liikmesriikidest, fotosid, kus äh, on ülekaalus siiski mehed, äh, otsused, otsustajad, võimuohjade hoidjad, ikka mehed, aga Hispaania eesistuja esines piltides sageli vaid meestega ja ma tahaksin küsida, kuidas te kavatsete teha koostööd ajakirjandusega selleks, et sellist kuvandit muuta. kas te kavatsete, kas te kavatsete näiteks ametisse võtta mõne eraldi ombudsmani või vahemehe, meil Hispaanias on oma vahemees, kes tegeleb selliste küsimustega erasektoris. Äh, riigiametis äh, on selle kohta oma ametimehed, aga aga erasektoril, sektoris pole naistel ka kuhu poole pöörata selles val-, pöörduda selles valdkonnas, nii et äh, meil on nüüd oma sanktsioonid, oma karistusmeetmed selles valdkonnas ja ma tahaksin küsida, kas sellised algatused on plaanis ka Euroopa tasandil, nii et eraettevõtetes töötavatel naistel oleks ka, kuhu pöörduda oma probleemidega. Κυρία Υπουργέ, και εγώ να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ισπανική Προεδρία. Suur tänu ja tere tulemast. Soovin teile jõudu eesistumise perioodiks. Me oleme rääkinud naiste meeste võrdõiguslikkusest juba aastaid ja nüüd minul oleks selline praktiline küsimus tean ühte Saksa algatust, mille eesmärk oli arvestada soolist võrdõiguslikkust eelarve koostamisel. tahaksin teada, kas Hispaania eesistumine kavatseb ka niisugust kontru-, konstruktiivset lähenemist rakendada? et meil oleks ikkagi konkreetsed vahendid meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks. teiseks kahe tuhande kuuendast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani toimus väga edukas äh, äh, kampaania parlamentide koostööks naistevastase vägivalla ennetamisel. kas võiks ka Euroopa Nõukogu niisugust kogemust ära kasutada? sest kui me hindame Euroopa olukorda, siis me ei taha ju, et meie tegevus oleks polariseeritud, kui me peame ühtse strateegia välja töötama. vastasel korral jäävad meie debatid teoreetiliseks ilma konkreetse väljundita. seega sooviksin, et mulle räägitakse konkreetsetest tegevustest, näiteks soolise võrdõiguslikkuse arvestamisest kohustuslikult eelarve ko koostamisel. suur tänu. Tera. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud minister. küsimus, mille ma kavatsen teile esitada, sai juba esitatud, selle esitas härra Tarabella. ka mina tahtsin rõht-, rõhutada seda, kui oluline on äh, töö selles valdkonnas äh, kõige tähtsamate küsimuste kallal, on küsimusi, mis on tähtsamad ka teised. aga ma tahtsin küsida, mida teie arvate EU, äh, Euroopa aastast, Euroopa naistevastase vägivalla vastase võitluse aastast, mitmeid otsuseid on juba langetatud naiste osas, esimene G kaheksa, mille korraldas Itaalia minister Garfagni ja nai-, järgmine naiste kohtumine äh, on plaanis New Yorgis ja jätkates äh, ma tahaksin rõhutada härra äh, Tarabella küsimust ja, ja omalt poolt sama küsimuse esitada, mida teie arvate Euroopa naistevastase vägivalla vastase võitluse aastast ja ma oleks tahtnud küll öelda rohkem, aga aitab praegu küll proua Zaborska. suur tänu ja tere tulemast ka minu poolt äh, meie komisjoni. minu küsimus on lühike ja konkreetne. nagu me juba kuulsime, on Hispaania eesistuja huvides võtta vastu direktiiv, mis äh, käsitleb äh, rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitavate töötajate tööohutust ja töötervishoidu. ja sellest on räägitud juba päris palju ja Euroopa Parlamendis on äh, põhiliseks erinevuseks erinevate fraktsioonide arvamuste vahel just nimelt äh, isapuhkuse küsimus, ma tahaksin öelda, et äh, Rahvapartei toetab isa kaasamist lapse, laste eest hoolitsemisse ja laste kasvatamisse aga me oleme nõus nendega, kes arvavad, et isapuhkust peaks käsitlema eraldi direktiivis ja seetõttu, proua minister, tahaksime kuulda, millisel arvamusel on Hispaania eesistuja selles valdkonnas ja milliseid vaateid te kaitsete läbirääkimistel nõukogus ja ma tean, et see ei ole kerge küsimus, mistõttu soovin teile edu läbirääkimistel. suur tänu, proua Zaborska! ja nüüd annaksin sõna jälle proua ministrile vastusteks. suur tänu, palun. Está encendida. Gracias por todas las aportaciones. Comenzaré por el. suur tänu kõigi nende küsimuste eest. alustan lõpust Hispaania seisukohad emaduspuhkuse direktiivi kohta. oma sõnavõtus ütlesin, et kokkuleppe saavutamiseks on väga tähtis konsensus, selle direktiivi vastuvõtmine ongi väga tähtis ka roteeruvale eesistujamaale me tahaksime eelkõige selle direktiivi vastuvõtmisega arvestada Euroopa reaalsusega, eri, palgatasemete erinevusega. loomulikult peaks see direktiiv positiivselt mõjutama emade tervist, aidata neil pärast sünnitust taastuda, aga mm, peab ka parandama naise õiguslikku olukorda tööturul. nii et naistel ei oleks raskusi pärast lapse sündi tööturule tagasi tulemisega. loomulikult oleks vaja era- ja tööelu ühitamise paran-, parem tasakaal saavutada. Äh, me samas tahame rohkem paindlikkust, kaasvastutust ja õiglust ja võrdõiguslikkust meeste ja naiste vahel. Pole kahtlust, et Hispaania loodab tõhustatud koostööle Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga, et tõsta äh, rasedate ja sünnitanud või rinnaga toitvate naiste olukorda selles komisjonis, sotsiaalkomisjonis toimuvad varsti hääletused, ootame need tulemused ära ja siis jätkame oma tööd, et saavutada harmoneeritud seisukohad, kus oleks kõigi liikmesriikide eh, olukorda arvesse võetud. nagu ma juba ütlesin, see jääb üheks Hispaania eesistumise prioriteediks. me ei taha, et meie arvamused parlamendiga lahku läheksid, meie sooviksime pigem harmooniat tagada kui sellest Järelevalveametist rääkida, tahaksin öelda praeguses kontekstis ja kavatseme uut struktuuri luua. me tahaksime, et meil oleks niisugune amet, millel Äh, kes koguks andmeid, kellel oleks äh, ühtne metoodika nende analüüsimiseks, et andmed oleksid võrreldavad, et saaks vahetada häid kogemusi, et liikmesriigid saaksid selle kaudu äh, koostööd teha soolise vägivalla vastu võideldes, arvestades selle mitmeid aspekte, sotsiaalset, meditsiinilist aspekte, me tahaksime, et liikmesriikide parimaid kogemusi saaks vahetada äh, ma arvan, et see ongi esimene samm loomaks ühiste näit-, ühiste näitajate kogumit kõigi liikmesriikide jaoks. meil on vaja ühiseid näitajaid ja meil on vaja üldisi lahendusi üldistele pro probleemidele. me peame arvestama, et meie andmed ja statistika oleks võrreldav, homogeenne ja analüüsitav. härra Tarabella esitas mulle ka küsimuse. ma ei tahaks eh, esimest kommentaari küll detailselt arutada, usun, et see oli kompliment, aga eh, teie küsimusele äh, tahaksin vastata küll, üks teine kolleeg tõstatas sellesama küsimuse ja kui rääkida Daphne programmist, siis nõukogult ja programmidelt oodatakse, et et nad esitaksid komisjonile sellise ettepaneku, et korraldataks naistevastase vägivalla võitluse aasta kui rääkida soolisest vägivallast üldse, siis võiks sellise aasta korraldada. loomulikult peab Euroopa Komisjon vastavalt aluslepingutele selliseid algatusi, selliseid ettepanekuid tegema. järgmine küsimus, naiste osalus otsuse tegemisprotsessis. see on väga oluline küsimus peaksime seda vaatlema eelkõige õiguse seadus, õiguse seisukohast samuti arvestades äh, võrdõiguslikkust, äh, naiste panust majandusse. kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest Euroopas on naised. naistel on paremad hinded samuti kui nende äh, kui meestel ülikoolides, aga väga sageli ei jõua nad tippametikohtadele ettevõtluses. väga väike on Euroopa ettevõtete nõukogudes naisi, kui me vaatame neid ettevõtteid, mis on noteeritud börsil, see on kõik ebaõige. üks hiljutine või mitmed hiljutised uuringud on näidanud, et need ettevõtted, kelle nõukogudes on rohkem naisi, on nelikümmend kaks protsenti edukamad oma müüginäitajate poolest ja kuuskümmend protsenti omavahendite osas, seitsekümmend protsenti edukamad investeeringute poolest. seega, kui äh, naiste kõrge osalus ettevõtte nõukogus tasub ennast ära. seega kutsume üles rohkem naisi kaasama naisi ettevõtete haldustasandile ja juhtimistasandile. Hispaania kui eesistujamaa tahab muidugi, et e, naiste võrdõiguslikkuse teema võetaks ka arvesse strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend Hispaania valitsuse ja Suurbritannia valitsuse algatusel korraldatakse Kadiisis võrdõiguslikkuse ministrite kohtumine, see toimub enne Peking pluss viisteist kohtumist, see on nii-öelda mitteametlik nõukogu, sest meie soovime kaotada kõik takistused ühiskonna kõigist sektoritest naiste teelt, kui on tegemist ligipääsuga tööturule, kui on küsimus naiste võimest jääda tööturule. ja nüüd küsiti minu käest ka e, sooliste stereotüüpide, e, sooliste stereotüüpide kohta. kolmekümne esimesel mail toimub Madridis kohtumine, kus tulevad arutusele stereotüüpide kaotamine, stereo-, naiste äh, stereotüüpne kujutamine meedias, võrdõiguslikus meedias, ähm, ma näen, et Ungari kui eesistujamaa on huvitatud sellest küsimusest ja seetõttu tuleks ära kasutada niinimetatud trio süsteemi ja tege-, teha koostööd kolme eesistujamaaga omavahel soolise võrdõiguslikkuse arvestamine eelarve koostamisel on ka kavas Valencia ministrite kohtumisel. loodame selle teemaga edasi minna. sellest ajast saadik, kui võrdõiguslikkuse seadus Hispaanias vastu võeti, siis on soolise võrdõiguslikkuse hinnangu nõue ka iga seaduseelnõu puhul ette nähtud arvan, et eelarvestamisel on eh, soolise võrdõiguslikkuse aspekt olulise tähtsusega meede tagamaks tõelist võrdõiguslikkust ja kui on eelarvestamisel sooline võrdõiguslikkus arvesse võetud, siis on võimalik ka tagada, et teie prioriteete ka rahastatakse kui on olemas prioriteedid, siis on vaja ka sihtotstarbelisi eraldisi ja nii oleme me ka teinud. samuti esitati küsimus infotehnoloogia kohta. eesistuma Hispaania soovib eelkõige tugevdada öö, äh, oma Euroopa Euroopat toetavaid positsioone, me tahaksime solidaarsust üles näidata praegu näiteks äh, Haitiga, nendega, kes äh, kannatavad niisuguste katastroofide puhul. naised kannatavad sageli, sageli kõige rohkem. seetõttu kaalume, mida oleks võimalik ära teha Haiti abistamiseks, et Haiti majandus taastuks. Montrealis toimub varsti üks kohtumine ja äh, loodame, et tänu sellele kohtumisele on võimalik ka kokku leppida, kuidas Haitit taastada. suur tänu, proua minister, teie äh, kõikehõlmavate ja konkreetsete vastuste eest ja väga selgelt väljendatud kohustuste ja pühendumuse ees soolise võrdõiguslikkuse temaatikale komisjoni nimel ma tahaksin soovida Hispaaniale kui eesistujale edu äh, võrdõiguslike küsimuste edendamisel. suur tänu teile ja edu teile! Då går vi vidare på dagordningen jätkame vastavalt päevakorrale ja lootsime hääletamisega alustada varem, kuid meil oli väga huvitav arvamuste vahetus. asume nüüd päevakorrapunkti number viis juurde. kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse üldeelarve kolmas jagu Euroopa Komisjon. meie komisjoni poolt arvamuse koostajaks oli Edith Bauer kui proua Baueril on nüüd teavet, mida ta tahaks meile edastada enne hääletust, siis ma annaksin talle kohe sõna. palun. beterjesztett javaslathoz, úgyhogy nekem nincs is hozzáfűzni valóm több. Suur tänu! Siin meil ei ole mingisuguseid muudatusettepanekuid, nii et äh, mul ei ole ka midagi muud lisada. Tack, fru Bauer! suur tänu, proua Bauer. kolleegid, kas te olete valmis hääletada, hääletama? me räägime praegu kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve heakskiitmisest. ma tahaksin kolleegidelt küsida, kas me võime alutada, alustada häälestamisega, me võime hääletada esitatud muudatusettepanekut kõik koos plokina, kas vastuväiteid on? kui mitte, siis hääletame. ja ma üritan täna hääled kokku lugeda inglise keeles ning hääletust läbi viia inglise keeles. ma vabandan juba ette, kui mu inglise keel ei ole eriti hea. kui tekib vaat arusaamatused, ma üritan neid selgitada. proua Baueri arvamus. hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seejärel lõpphääletus, elektrooniline hääletus. hääletus algab. ootame hetke kas kõik on hääletanud? kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega. õnnitlused proua Bauerile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 finner att vi kan. Eh, vote for. kas me võiksime mõlemat suulist küsimust koos hääletada? Amendment seven, excuse me. Yes, not the resolution, the oral question mitte resolutsiooni, vaid suulisi küsimusi. me hääletame praegu suulisi küsimusi. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni äh, Peking pluss viisteist seega hääletus resolutsiooni üle ja alustame muudatusettepanekuga seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 hääletame kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kaheksa vastu kokku hääletas kakskümmend kolm komisjoni liiget, viisteist oli poolt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 kolmteist poolt, kaksteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, üks vastu kolm erapooletut. seega resolutsioon on heaks kiidetud ja me õnnitleme üksteist hea töö puhul. Okei, då går vi till nästa ärende. Järgmine päevakorrapunkt ja selleks on sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal kaks tuhat üheksa. ja ma annan kohe sõna raportöörile, härra Tarabellale. palun, härra Tarabella. proua esinaine, teen lühidalt kuigi me oleme selle raporti koostamisel assistendiga väga palju aega kulutanud, tegime veel täiendavalt neli muudatusettepanekut. et tegelikult äh, olen koostööd teinud Rahvapartei variraportööriga proua äh, Lullinguga, muide äh, ja seda ka teise raporti puhul, sellepärast mis puudutas toiduainete tähistusi, sellepärast ma ei saanud eelmisel Strasbourgi koosolekul olla, aga tahaksin eelkõige siis tänada muidugi variraportööre, kõiki neid, kes tundsid huvi raporti vastu, kes tegid muudatusettepanekuid ja tahaksin tänada äh, töise õhkkonna eest, äh, vaatame, mis siis hääletustulemused annavad, kas on kompromiss või, või mitte, tänan Eh, suur tänu, härra Tarabella. me ei hakka siin pikalt arutlema, aga paar lühikest kommentaari. kõigepealt proua Lülli, palun. Põsnane, ma ei tea, kes nüüd kellelt energiat ära võttis, kui kahte raportit oli vaja koostada, aga tahaksin siiski rõhutada, et härra Tarabella raport on väga oluline mina arvan, et ei oleks vaja seda teksti muuta loetamatuks, kui äh, lisatakse igasuguseid põhjenduspunkte ja täiendusi, mille vastu me küll ei ole, aga mis teevad selle teksti nii raskeks, et teda on raske lugeda. muidugi äh, osad soovivad kasutada võimalust ka det-, lisada detaile põhjenduspunktidele, millel tegelikult tekstiga ei olegi midagi pistmist. sellepärast olen palunud ka oma kolleegidel oma muudatusettepanekud tagasi võtta, sellepärast et ma arvan, et kõik muudatusettepanekud ei pruugi olla olulised sisu suhtes ja me peame selles raportis eelkõige kõige olulisemale keskenduma ja jätma teksti siiski hästi äh, mõistetavaks. soovisin seda eh, selgitust teile anda, sest see kõik on ju härra Tarabella enda huvides. me ei taha ju, et, eh, et eh, laev, mis on, millel on liiga palju lasti, läheb põhja. suur tänu ja nüüd proua Saborska. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin muudatusettepaneku nelikümmend neli tagasi võtta, sellepärast et see muudatusettepanek on äh, seotud äh, naiste ja meeste vastase diskrimineerimise vastase võitlusega ja soolise solidaarsuse küsimusega ja see on juba sinna kaasatud, nii et äh, ma võtan muudatusettepaneku number nelikümmend neli tagasi. suur tänu, proua Zuboška. proua Janika Takis, palun. Mrs Janakadakis. Veronika Taakis, palun. okei okay., this is an suur tänu. tegemist on väga tähtsa raportiga, selles osas ma arvan, me oleme kõik ühel meelel, võrdne palk, mittediskrimineerimine töökoha, võrdõiglik, võrdõiguslikkus naiste ja meeste vahel, kõik on meie südamete lähedased teemad, aga alati on siin üks aga reprodukta-, reproduktiivse tervise kaasamine eh, on üleliiane selles valdkonnas, see on küsimus, millega peaksid tegema liikmesriikide valitsused reproduktiivtervise kaasamisega me äh, lahjendame teisi võrdõiguslikkusega seotud äh, tähtsaid küsimusi, nagu näiteks palgaküsimused, naiste õiguste küsimused. paistab, et äh, tegemist on otsekui soovnimekirjaga, millest võib saada nii-öelda kadunud soovide nimekiri. ma arvan, et see tuleks kõrvaldada. proua Kunjalas, palun first like to uh, suur tänu um,. Yeah, I would first like to remark that it's of course kõigepealt ma tahaksin tähendada, et äh, loomulikult on suurepärane äh, arutleda sellistel teemadel nii äh, hea välimusega raportööriga ma leian, et teie raport oli väga hea, väga põhjalik, see on kõikehõlmav, aga see on ju tegelikult selle raporti olemus, tegemist on hindav, olukorda hindav raport. oleks tore, kui see raport oleks pisut teravam mõningates valdkondades, mistõttu me oleme esitanud ka omapoolseid muudatusettepanekuid. ma tahaksin puudutada lühidalt kolme teemat. kõigepealt kriisitaastuskavad, ma, mind pani üllatama see, et raportöör hääletab minu muudatusettepaneku nelikümmend kuus vastu. see muudatusettepanek käsitleb asjaolu, et majandustaastuskavad, Euroopa Liidu majandustaastuskavad, aga ka liikmesriikide taastuskavad on oma tähelepanu, nendes kavades on põhitähelepanu pööratud meeste põhiliselt meestesektoritele nõnda öelda, ma arvan, et umbes üheksakümmend protsenti fondide rahadest lähevad meestele ja ainult kümme protsenti, maksimaalselt kümme protsenti jõuavad naisteni. see ei tähenda seda, et mehed, kes kaotavad oma töökoha, ei peaks saama asjakohast hüvitist Euroopa Liidult või liikmesriikidelt, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me peaksime olema valmis kasutama võimalust, mida see kriis meile pakub, äh, selleks, et parandada naiste tööhõivet ja seda me ei ole teinud. ja ma loodan, äh, et raportöör muudab oma arvamust ja hääletab minu muudatusettepaneku nelikümmend kuus poolt ja teine asi, millest ma tahtsin rääkida, oli naised otsustusprotsessides. mind alati paneb äh, üllatama see, et kõik asjaosalised peavad seda teemat äh, küll oluliseks, aga on neid, kes äh, seejuures ei ole valmis konkreetseid meetmeid võtma, et selles küsimuses edasi liikuda. mina olen naiste õiguste eest võidelnud seitseteist aastat, nüüd on juba möödas, alates seitsmeteistkümnendast eluaastast, ühesõnaga kakskümmend aastat ja see on alati olnud tähtis küsimus. ainukesena on riikidest edu saavutanud selles valdkonnas äh, Norra ja ma arvan, et me peaksime siin järgima Norra eeskuju. vastuväited äh, selles valdkonnas on sageli, et äh, et igasugused meetmed on naisi solvavad ja pole tegelikult ausad või õiglased. ja ma arvan, et kunagi et see ei olegi normaalne, see ei olegi õiglane kuni selle hetkeni, kuni saab olema normaalne see, et tegevdirektoriteks on naised. mina kohtusin eelmisel nädalal naiste äh, pensionifondide tegevdirektoritega ja, ja siis kohe paluti mul kohvi kallata, sellepärast et ma olin ainuke naine, kes oli kohal ja seetõttu arvati kohe, et ma olen toitlustusettevõtte esindaja Äh, selliseid olukorda ma ei tahaks näha ja seetõttu minu muudatusettepanekud üheksakümmend, üheksakümmend neli, ma loodan, et te hääletate poolt ja ka muudatusettepaneku üheksakümmend üks poolt äh, Sofi Intveldi poolt, kes, kes käsitleb ka sama teemavaldkonda. ja minu viimane kommentaar tegelikult on küsimus. ma tegelikult toetan üheksakümne esimest muudatusettepanekut äh, kogu rinnaga, aga ma ei mõista, mis on haldel naiste õiguste harta vastu, ma mõistan, et Rahvapartei on sellise algatuse vastu, aga mina oleks arvanud, et liberaalid tervitavad soolise võrdõiguslikkuse tagamise täiendavaid instrumente, nii et ehk ALDE raportöör, variraportöör siin valgustaks meid. suur tänu, proua Kornelissen ja enne kui ma annan härra Tabarabellale lõppkommentaarideks sõna, tahaksin omalt poolt öelda, et ma eeldan, et proua Kornelissen kohtudes äh, pensionifondide juhtidega ei valanud siiski neile kohvi välja, vaid lasi neil enda eest ise hoolitseda. ma olen veendunud, et te käitusite nii, proua Kaane-Liisen. palun, härra Tarabella, teil on sõna. Euh, kõigepealt tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid. nüüd sisu juurde minnes muudatusettepanekud üheksakümmend neli, üheksakümmend üks Kornelissen ja Intvelt, ähm, soovitan poolt hääletada, nelikümmend kuus, ma olen paindlik, minu kolleegid avaldasid mulle küll survet, et see on hea, äh, muudatusettepanek on muidugi hea, aga äh, elame siiski reaalmajanduses ja kui me nüüd äh, soovime majandust taastada, siis ilmselt toimub see rasketööstuses kõigepealt, kus äh, kahjuks ikkagi on veel neid äh, soolisi stereotüüpe, millega me soovime võidelda, kuigi on tegemist võib-olla rohelise majandusega, trammid, raudtee, ikkagi tegelevad nendega ju mm, mm, mehed ja muide, mehed olid ka kriisi esimesed ohvrid, sellepärast et just rasketööstuses läksid töökohad kõige, kõigepealt kaduma aga läheme järk-järgult edasi, läheme edasi sotsiaalteenuste juurde, haldusteenuste juurde ja sotsiaalteenuste juurde. kõige, võtame kõike järk-järgult, siis saab majandust taastada. muudatusettepanek nelikümmend kuus muidugi räägib siin nendest sektoritest, kus kõige rohkem on mehi seda võib kritiseerida, aga nii see on ja niisugustesse sektoritesse siiski on vaja investeerida, majandusreaalsus dikteerib selle, et tuleb rasketööstusesse, kus on rohkem mehi äh, investeerida, meil on äh, naiske-, äh, naiskeevitajad ikka vähem kui meeskeevitajad, midagi ei ole teha. seepärast arvan, et niisugust muudatusettepanekut ei ole küll vaja, kuigi ta on oluline, kui on vaja, siis toetan, võin muuta oma ettepanekut äh, või oma suht-, oma toetust, aga ma ei tahaks nagu reaalsele elule vastu seista. suur tänu, proua Figureitu. suur tänu, proua esinaine algsemalt küll ei soovinud äh, sõna, aga on, äh, kuulates äh, siin toimunud arutelu, tekkis mul no, ka soov ka ise oma sõna sekka öelda. sest tõsi, meeste rikastes töövaldkondades, sektorites algselt kaotati rohkem töökohti, kuid kõige hiljutisemad andmed Eurostatilt näitavad, et naiste tööpuudus on nüüd suurem kui meeste tööpuudus, mistõttu ma arvan, et selle muudatusettepaneku võiksime me uuesti läbi vaadata ja ma arvan, et me peaksime hääletame selle muudatusettepaneku poolt ja pöörama eriti tähelepanu naiste tööpuudusele lisaks sellele ma leian, et on riike, kus naiste tööpuudus on märkimisväärselt kõrgemal tasemel kui meeste puhul, ma hakkasin konkreetseid arve tooma ja, ja absoluutarvudes seda ütlema, sellepärast et üldiselt on mehi rohkem tööturul kui naisi, aga ma räägin siin tööpuuduse protsentmäärast ja on riike, kus naiste tööpuudus protsentuaalselt on märkimisväärselt suurem kui meestel, aga Euroopa Liidu keskkonna valdkonnas Euroopa Liidu, Euroopa Liidu keskmise puhul on märgata samasuguseid tendentse. kriisi alguses oli meeste protsentarv suurem kui naiste oma tööpuuduse vallas, aga nüüd on olukord teistsugune. suur tänu ja proua Kurmai, palun! omalt poolt tahaksin asjad selgeks äh, teha kõigepealt äh, kriisi alguses, äh, kuna põhiliselt oli tegemist autotööstuse kriisiga, siis äh, kriisi alguses kaotasid mehed töökohti ja see ja ehitussektori kaotasid mehed töökohti, aga kriisi teises osas on kriis tabanud just nimelt naisi, sellepärast et kadusid just osalise tööajaga äh, töökohad ja, ja naiste kogemused tööturul olid väiksemad kui meestes ja seetõttu ma arvan, et äh, tasuks äh, rõhutada seda, et äh, et kriisi mõjud kehti-, kestavad endiselt ja seetõttu oleks meil vaja ka erimeetmeid selles valdkonnas. suur tänu, proua Kurme! ja käesolevaga lõpetame läbirääkimise ning alust- äh,, arutelud sel teemal ja alustame hääletamist. ja nüüd siis hääletame. kõigepealt muudatusettepanek nelikümmend viis, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu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 vastu võetud. kontrollime, elektrooniline kontroll. muudatusettepanek kuuskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud neliteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud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 vabandust, takkas. kontrollime. kontrollime kuuekümne kaheksandat muudatusettepanekut, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja tulemus on järgmine. kaksteist poolt, viisteist vastu, järelikult tagasi lükatud. ja lähme kuuekümne üheksanda juurde, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt. me võime hääletada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 kaksteist hääletas poolt, viisteist vastu, nii et muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek kaheksakümmend neli. see langeb ära. ja läheme muudatusettepaneku kaheksakümmend kuus juurde kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda elektrooniliselt, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek üheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tulemus on järgmine, äh, vastu võetud, viisteist hääletas poolt, kaksteist hääletas vastu. järelikult vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes, see langeb ära, üheksakümmend seitse, see on tagasi võetud, järgmisena hääletame siis muudatusettepanekut üheksakümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks, kes kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli, kes on poolt, sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, see langeb ära, sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse ja sada kaheksa ja sada üheksa, sest need on identsed, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime seda elektrooniliselt, hääletame muudatusettepanekuid sada seitse, sada kaheksa, sada üheksa, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse hääletas poolt ja kaheksateist hääletasid vastu. ja üks erapooletu oli ka muudatusettepanek sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda ka. kontrollime muudatusettepanekut sada kümme elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nüüd on hääletus lõppenud. üheksa hääletas poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanekut ühte me ei hääleta, nii et läheme muudatusettepaneku kahe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, poolt, hääletame poolthääletusega, alustame poolthääletusega siin nüüd vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss number üks. vastu, erapooletud, vastu võetud. ja neliteist, viisteist langevad ära. ja hääletame muudatusettepanekut number kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda elektrooniline hääletus, muudatusettepanek number kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist poolt, neliteist hääletas vastu, järelikult tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt poolt, alustame poolt, vabandage, et ma ütlesin alguses valesti, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa langevad ära, nii et lähme edasi muudatusettepaneku kakskümmend üheksa juurde. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kas ka see langeb ära? ei, ei, see on täiendav muudatusettepanek, see on lisa nii et äh, kakskümmend üheksa, kes on poolt? kes on kahekümne üheksanda muudatusettepaneku poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus langeb ära ja kompromiss number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse langeb ära, lähme muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa juurde ja kolmkümmend üheksa juurde, need on identsed, hääletame neid koos. muudatusettepaneku poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, nelikümmend neli, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks kontrollime neljakümne esimest elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja üheksa hääletas poolt, viisteist vastu, järelikult äh, tagasi lükatud, oli ka kolm erapooletut, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja nelikümmend neli, see võeti tagasi muudatusettepaneku esitaja poolt, nii et lõpphääletus elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viisteist hääletas poolt, viis hääletas vastu ja seitse jäid erapooletuks, nii et äh, õnnitleme teid, härra Tarabella ja äh, õnnitleme ka kõiki teisi ja meie komisjoni üldiselt. suur tänu selle hea koostöö eest hääletamise ajal. Lähme edasi päevakorrapunkti number üheksa juurde päevakorras on meil arvamuse projekti läbivaatamine, tegemist on äh, keskkonnakomisjoni raportiga komisjoni teatise kohta äh, vähktõve vastu võitlemise meetme kohta Euroopa partnerluse kohta. ja täna toimub meil konkreetselt selle teema arutelu meie arvamuse koostajaks on äh, proua Tomson. nii et äh, annan kohe sõna proua Tomsonile. palun, proua Tomson, teil on sõna. proua Tomson. I think it's very good you are so engaged mul on väga hea meel, et te olete nii, tegutsete nii aktiivselt, aga nüüd on teil sõna, proua Tomson. suur tänu ka teile, proua esinaine. tegemist on siis raportiga, mis käsitleb vähktõbe vastu võitlemist Euroopas. meie jaoks on oluline see, et tegemist on väga tõsise haigusega, see on tõsine haigus, mis ohustab nii Euroopa Liidu naisi kui mehi aga kõige levinumad vähiliigid meeste ja naiste puhul on erinevad. ning äh, naisi äh, puudutab rohkem, äh, rohkem rinnavähk, siis kas munasarjavähk või emakakaelavähk või sedalaadi vähiliigid. rinnavähkide vähijuhtude arv on äh, üha kasvamas paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja see mõjutab, puudutab ka väga paljusid äh, noori naisi. Äh, kakssada, üle kahesaja seitsmekümne tuhande naise nakatub vähki, rinnavähki igal aastal ja arvud on väga huvilised ja komisjoni äh, teatis on ka väga huvitav, kuid teatavad soolised aspektid on jäänud mainimata, üheks olulisemaks seejuures on asjaolu et, et äh, sada protsenti rahvastikust, äh, naissoost rahvastikust peaks läbima skriiningu, kui asi puudutab rinnavähki ja, ja emakakaelavähki tegemist on väga ambitsioonika eesmärgiga, aga ka möödapääsmatu eesmärgiga, kui me tahame tõesti saavutada edu vähivastases võitluses. ma arvan, et äh, on oluline uurida äh, soo ja vähi vahe, vähktõve vahelisi side, niisiis äh, meil on vaja rohkem teadusuuringuid soolise, vähi, vähktõve sooliste eripärade osas. suur tänu, proua Tomson ja nüüd annan ma, nüüd on mikrofon vaba ja proua Leotaar, palun. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag mevrouw Thompson bedanken, want ik denk dat ze... Suur tänu, proua Thompson. tundub, et äh, raporti projekt on väga hea. ma tean, et tema tähemärkide arv oli küll piiratud ja see äh, on alati keeruline, aga ma üldiselt nõustun kõigega, mis ta ütles. tahaksin lihtsalt paar lisandust teha. võib-olla näiteks muudatusettepanekutena. rääkides ennetusest ja varajas, äh, varajasest avastamisest, sisserändajate seas. selle puhul peab ütlema, et äh, vähivormid, teatud vähivormid on äh, migrantide seas palju rohkem levinumad, levinud kui Euroopa naiste seas ning näiteks emakakaela vähki esineb Hiina ja India naiste seas palju rohkem, seda tuleks arvestada. samuti tahaksin keskenduda ennetusele. kui rääkida vanematest naistest, me teame ju, et meie elanikkond vananeb ja, ja vähk on just, vähktõbi on just see, mis vanemaid naisi puudutab, seega ennetuse puhul tuleb kaaluda ka vanemate naiste sõeluuringuid samuti on ilmnenud, et äh, erinevate religioonide puhul ja erinevate piirkondade puhul, kus äh, on teatud traditsioonid, siis äh, näiteks äh, preventsioon ei ole üldse äh, võimalik naistel, näiteks kui me räägime Maltast, aga naised peaksid ikkagi igal pool preventsiooniprogrammides osalema. kui me räägime varajasest avastamisest, siis uuringud on näidanud, et äh, mõnedel meetoditel on mitmeid äh, kõrvalmõjusid, me räägime küll sajaprotsendilisest sõeluuringust, aga me peaksime ka meeles pidama, et, äh, et niisugused kontrollid võivad täiendavaid probleeme tekitada, seega me peaksime kaaluma seda muide ka uus põlvkond vähi, väh-, vähktõbe ennetavaid ravimeid või vaktsiine on lihtsalt liiga kallid. kui naiste seas kannatab vaesuse all väga suur osa elanikkonnast, siis me peaksime mõtlema, kuidas vältida, et seda, et nende ligipääs, naiste ligipääs niisugustele ravimitele on väga piiratud. suur tänu, proua Liotaar. suur tänu, proua esinaine. mul on küsimus raportöörile komisjoni teatises. kas seal on midagi ka äh, räägitud sellest, et oleks vaja teatud äh, uurimiskeskusi toetada? suur tänu, proua Viir tänan proua esimees see on väga kiiduväärt et komisjon on välja tulnud sellise teatisega ja et meie komisjonist proua thomson on arvamuse kirjutanud. eriti tervitan sugudel põhinevat lähenemist vähi põhjuste väljatoomisel. aga kui me räägime preventsioonist diagnoosimisest ravimisest teabe esitamisest on üheks võtmesõnaks komisjoni poolt toodud partnerlus see on eh, mitte sageli esinev väljend ja seda väljendit kasutades peame me olema kindlad et kõik huvirühmad on aktiivselt eh, kaasatud. naiste terviseekspertide ja patsientide ühenduste kaasamine on sellest tulenevalt ülioluline täna on liikmesriikide vahel infole ligipääsetavuse seisukohalt ka diagnoosimisel või äh, ravi saamise seisukohalt erinevused kasvamas ja me peame olema kindlad et euroopa naistel on võrdne ligipääs spetsiaalsele vähki puudutavale teabele hooldusele ja ravile ja ma arvan et meie arvamuses peavad need kolm aspekti olema esile tõstetud nüüd mis puudutab 2013. aastat ja sajaprotsendilist skriiningut selleks aastaks see on väga ambitsioonikas loomulikult ehm, eesmärgi täitmiseks ka positiivne kuid olgem realistid täna on majanduskriis ja kas liikmesriigid seda suudavad täita kolme aasta pärast ma väga kahtlen võib-olla peaksime siin natukene mõtlema enne kui me välja käime just selle eh, aastaarvu. võib-olla oleks loogiline siinjuures paluda üksikasjalikumat strateegiat selle eesmärgi saavutamiseks näiteks esitades eduaruande eh, raporteid sest teema on väga tõsine väga oluline. aitäh! Tack, fru Oviir. suur tänu, proua Oviir. proua Tomson, sõna on teil. oluline on ju, ütleksin ma proua Oviirile, kes oli küll viimane küsimuse esitaja, ma alustaksin temaga sedakorda kui me tahame takistada seda, et naised, naised vähktõves suvevad, see on, see on ju kõige olulisem, kui me räägime, et siin on kakssada seitsekümmend tuhat inimest, kes Euroopas, naist, kes igal aastal nakatuvad rinnavähki, siis selles valdkonnas me peame tõesti panustama massiivselt, Taani kogemused näitavad, et et oluline ei ole mitte see, et riikides on erinevad võimalused, vaid tegemist on lausa regionaalse küsimusega. naised ei saa tulla, naised reeglina ei tule screeningule siis, kui nad ei saa oma kodu lähedasel, lähedal screeningus käia. Taanis me proovisime pakkuda võimalusi ainult suurlinnades aga see ei toiminud üldse, kui me tahame naistele anda võimaluse ennetavaid uuringuid teha, siis peab see võimalus olema äh, nende kodu lähedal. on riike, kus pakutakse võimalust äh, sellisteks uuringuteks, äh, kuid naised ei osale sealt kui need ei ole regionaalsel tasandil ja kui puudub ka vastav teavituse tasand, siis naised ei sea seda oluliseks. oluline on loomulikult kõikide gruppide kaasamine, kõikide huvigruppide kaasamine sellesse töösse aga oluline, kui me räägime siin komisjoni äh, toetustest, siis äh, oluline on komisjoni toetus erinevatele teadusuuringutele, Euroopa Liidul on väga palju raha erinevatele algatustele, mis on seotud äh, tööturuga ja võib-olla võiks seda kuidagi sellega ühendada, sellepärast et kui naised jäävad haigeks, siis on see väga kallis ja sellega kaasnevad erinevad haiguspäevad, mis maksavad äh, raha ja see on seotud sel moel ka naiste tööhõivega. mis puudutab ennetavat tööd sisserändajate seas, siis see on ka oluline, aga on veider, et äh, Hiina, India ja Lõuna-Ameerika naistel on ühesugused äh, geneetilised omadused, sellepärast et nad ei äh, kuulu eurooplaste hulka, aga ehk keegi seletab mulle, kuidas on see võimalik. suur tänu, proua Tomson, proua Zaborska, palun. <clears throat> suur tänu, ma vabandan, et ma palusin sõna pärast raportööri. aga mul on kaks lühimärkust me tegelikult peaksime mõtlema koos Euroopa Komisjoniga selle peale, kuidas paremini ära kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid eh, teadusuuringute jaoks, aga ka ennetava ja ravi otstarvel, sest me räägime majanduskriisist ja väidame, et liikmesriikidel on praegu vähe rahalisi vahendeid, ebapiisavalt vahendeid selle valdkonna jaoks kuid ma usun, et Euroopa Liit peaks kehtestama selged prioriteedid, kuhu raha suunatakse ja millele eraldatakse vahendeid ja ma usun, et äh, võitlus vähktõe vastu peaks kuuluma esmatähtsate eesmärkide hulka. ja ma tahaksin seda rõhutada raportöörile ja samuti öelda, et ma toetan teda esimeses punktis, kus ta kutsub üles suuremale uuringutele ning äh, sugupooltevaheliste seoste väljaselgitamisel vähktõve puhul. Äh, kuid ma palun, et et täpsustatakse konkreetsemalt äh, inimlevinud vähktõveliikide põhjuseid, mitte ainult lihtsalt kahjulikke kemikaale, keskkonnasaastet ja nii edasi, need on liiga üldsõnalised põhjused. ja see tegelikult ei lähe Euroopa Liidu kodanikele südamesse, nad arvavad, et see neid ei mõjuta. aga kui me neid põhjuseid konkreetselt nimetame, siis tähendab see seda, et Euroopa kodanikud leiavad tee ennetuse juurde ja saavad teadlikumaks sellest, millised ained, millised aspektid mõjutavad eh, nende tervist ja elustiili suur tänu, proua Zaborska. järgmisele annan sõna proua Tomsonile. ma olen nõus proua Zaborskaga selle Euroopa Liidu fondide osas ennetavaks raviks ja raviks. Need kulud, mis lähevad haigusrahadeks, maksavad kindlasti ühiskonnale märkimisväärselt rohkem. mis puudutab ennetamist, siis on üsna huvitav, et on seos selle vahel, et naised, kes sünnitavad hiljem, neil on rohkem kalduvusi saada rinnavähki, mida varem sünnitada, seda vähem on tõenäosust rinnavähki nakatuda. ja see tähendab seda, et oluline oleks naisi mõjutada lapsi varem saama, seda on meie tänases ühiskonnas väga raske teha, aga samal ajal on meil vaja Euroopas lapsi juurde Eh, tack, fru Thomsen. suur tänu, proua Thomsen. vaatame nüüd ajakava. muudatuste esitamise tähtaeg, teine veebruar, keskpäev. hääletus komisjonis toimub kahekümne kolmandal veebruaril keskkonnakomisjonis kuueteistkümnendal märtsil. ja täiskogul loodame hääletada seda raportit aprillis. kas selline ajakava on kõikidel vastuvõetav? tundub, et küll. järgmine päevakorrapunkt. ja nüüd ma pöördun kohe proua Estrela poole. kuna nüüd on saabunud aeg arutada muudatusettepanekuid, mis on esitatud proua Estrela raportile, mis käsitleb rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toituvate töötajate tööohutuse, töötervishoiu parandamise meetmeid. seda teemat oleme me ka varem arutanud komisjonis ja ma olen kindel, et kolleegid mäletavad, et äh, täiskogul saadeti see tagasi ja siin ma räägin juulis kaks tuhat üheksa toimunud täiskogust. ja me otsustasime siis, et pro Est-, pro Estrela nimetatakse taas äh, raportööriks selles küsimuses. ja nüüd me oleme jõudnud etappi, Äh, kui muudatusettepanekud on juba esitatud ja kõik muudatusettepanekud on tõlgitud kõikidesse ametlikesse keeltesse, mis tähendab seda, et täna on võimalik neid muudatusettepanekuid läbi vaadata ja arutada. ja ma annan alustuseks sõna proua Estrelale, kes teeb otsa lahti. palun suur tänu, esinaine. tegelikult ei ole see esimene arutelu selles küsimuses meie parlamendi koosseisu ajal. meil oli võimalus pidada esimene arutelu minu ettepaneku üle. ja täna me arutame esitatud muudatusettepanekuid ja muudatuste autorid on meie komisjoni liikmed ja fraktsioonide esindajad. ma kõigepealt tahaksin tänada kolleege väga oluliste panuste eest. sada kuuskümmend üheksa muudatusettepanekut on esitatud, need on erinevat liiki ettepanekud, mis näitab seda, et selle teema vastu on suur huvi on suur huvi selle direktiivi vastu. Äh, on ettepanekuid, mis on sarnased. väga paljudes ettepanekutes on väljendatud enam-vähem samu mõtteid. ja selle alusel mul oli võimalik koostada mõningad kompromissettepanekud. see oli minu jaoks äh, oluline otsus ja ka väljakutse kolleegidele me tegime koostööd erinevate fraktsioonide variraportööridega, eesmärgiga saavutada nii laiapõhjaline konsensus kui võimalik. tegemist on äärmiselt olulise direktiiviga ja meie hoovi on lõpetada töö selle õigusakti kallal nii kiiresti kui võimalik. ma olen siiski teadlik, et meie teel on veel tõkkeid, mis vajavad ületamist nagu ma juba ütlesin, ma soovisin laiapõhjalist kokkulepet komisjonis saavutada, luua tugev laiapõhjaline platvorm selleks, et täiskogule esitada ajakohastatud ettepanek, ettepanek, mis vastab Euroopa naiste vajadustele, Euroopa perede vajadustele ja mis arvestab äh, ka väga olulist aspekti, laste huvisid ma püüan olla avatud, paindlik, kuid siiski on mõningaid muudatusettepanekuid, mis mulle ei ole üldse vastuvõetavad. konkreetsemalt need, ähm, mille kaudu üritatakse kõrvalda artikkel sada nelikümmend üks õiguslikust alusest. Äh, see tähendaks minu jaoks tagasilööki, vastuvõetamatut tagasilööki võrreldes komisjoni poolse ettepanekuga. komisjoni ettepanekut pidas naiste õiguste komisjon kui juba äärmiselt ambitsioonikat. ja seetõttu me oleme lähtunud ideest, et me peame edendama meeste ja naiste vahelist võrdsust, äh, saavutama parema tasakaalu töö ja eraelu vahel ja me ei saa nendest ideedest loobuda. ja me ei saa nõustuda artikli saja neljakümne, äh, saja neljakümne esimese artikli kõrvaldamisega õiguslikust alusest. naiste õiguste komisjonina me peame jätkuvalt võitlema võrdsuse, võrdõiguslikkuse eest kõikides selles vormides, selleks, et saavutada parim töö ja eraelu ühitamine. esitati ka selliseid ettepanekuid, mis on seotud rohkem tööajaga, ebatüüpiliste tööleping- minu arvates need ei ole vastuvõetavad ettepanekud, kuigi me oleme teadlikud, et pikk tööaeg ja ebatüüpilised töölepingud võivad kahjustada naiste tervist. ja seetõttu on ka sellised muudatusettepanekud, mis näevad ette, et kui naised ei soovi teha ületöötunde või äh, töötada öistes vahetustes, peaks neil olema võimalus sellest loobuda või keelduda. ja ka mõningatel erialadel on vaja töötada pühapäeviti näiteks. me ei taha süvendada diskrimineerimist naiste vastu. nagu öeldud, me ei soovi suurendada naiste diskrimineerimist, eh, sest töö pühapäeviti või riiklike pühadega ei ole sama kui äh, kohustuslikud ületöötunnid või öötöö. kuid samuti me mõistame, et äh, äh, üksmeele saavutamine isapuhkuse teemal on kõige raskem ja ma loodan, et tõlgid aitavad mind selles osas. ühelt poolt on sünnitus- ja raseduspuhkus ja siis on vanemapuhkus veel. me ei tohiks neid kahte puhkust omavahel segamini ajada äh,. isapuhkus on üks asi ja vanemapuhkus on teine asi. vanemapuhkus on emale ja isale, aga isapuhkus on mõeldud isale, meesterahvale. ja rasedus ning sünnituspuhkus on mõeldud emale, naisele Äh, me peame siin selget vahet tegema nende erinevate puhkuseliikide vahel ja oma muudatusettepanekutes ei tohi segamini ajada vanemapuhkust isapuhkusega. sest vanemapuhkus on juba kehtestatud, see on sotsiaalpartnerite vahel läbi räägitud ja seetõttu ei ole mõtet nendes muudatusettepanekus üles kutsuda vanemapuhkusele. nagu ma juba rõhutasin, isapuhkus ja vanemapuhkus on kaks erinevat puhkuseliike, kuid eh, me võime muidugi rõhutada, et sotsiaalpartnerite vahel on juba vanemapuhkuse osas kokkulepe saavutatud ja see kuulub mitmete direktiivide reguleerimisalasse juba vanemapuhkus ei ole tasustatav. ja äh, selles mõttes vanemapuhkuse väärtus on väiksem. loomulikult me ei soovi, et perekondade majanduslik olukord halveneb, kui nad otsustavad äh, saada rohkem lapsi. Äh, vastupidi, suurpered vajavad rohkem rahalisi vahendeid, suuremaid sissetulekuid, siis ka nende väljaminekud tõusevad. jätame küll kõrvale praegu vanemapuhkuse teema, kuigi on olemas ka liikmesriike, kus äh, siseriiklikus õiguses on koos reguleeritud nii äh, rasedus-sünnituspuhkus, isapuhkus kui ka vanemapuhkus. kuid ma arvan, et tulevikus Euroopa Liidu tasandil tuleks valida see tee, mis on õigem ja koondada kõik need erinevad puhkuseliigid äh,, rasedus-sünnituspuhkus, isapuhkus, vanemapuhkus, ühte õigusakti, nii nagu see on Rootsis, Hispaanias, Portugalis ja mõnedes teistes liikmesriikides. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et isapuhkus on juba kasutusel väga paljudes liikmesriikides Äh, väga paljudel liikmesriikide siseriiklikus õiguses juba ja seetõttu mul on raske aru saada, miks me ei ole valmis muutma ja kohandama Euroopa Liidu õigustikku siseriiklike õigustega, sest tegelikkuses liikmesriikides see on niimoodi. ja tegelikkus nõuab, et ähm, me omavahel liidaksime, sest emapuhkus ja isapuhkus on ühe mündi kaks poolt. Nende eesmärk on hoolitseda laste eest ja see õigus kuulub nii meestele kui naistele. see on kaasaegne lähenemine mehele, naisele, nende rollidele ja kohustustele perekonnale. ja see kõik pooldab seda, ka isapuhkuse mõiste viidaks sisse äh, lapsehoolduspuhkusesse. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et ma loodan, et me saavutame hea kokkuleppe. ma loodan, et me kõik anname selleks oma panuse. et äh, direktiiv muutuks paremaks ajakohasemaks, nagu me ütlesime, vajame kaasaegseid direktiive, mis on tulevikku suunatud. me ei saa äh, reguleerida oma seadusi lähtudes tänapäeva seisukorrast, me peame pidama silmas homset ja tulevikku, sest praegu kehtiv direktiiv on olnud jõus juba seitseteist aastat, seega see muudetud direktiiv tõenäoliselt jääb kestma ka paariks aastakümneks. seega me peame mõtlema tuleviku peale, kui me esitame oma muudatusettepanekuid. veel kord tänu teile äh, abi eest ja ma olen kindel, et koos me saavutame hea kokkuleppe ja äh, seda nii meie komisjoni hea töö tulemusena, parlamendi tulemusena ja Euroopa naiste tulemusena suur tänu, proua esinaine väga huvitav on see, et me, meie komisjoni on sageli külastanud komisjoni esindajad, kes räägivad naiste ja meeste palgavahest. statistika, meile tutvustatud statistika näitab, et naised ja mehed teenivad põhimõtteliselt äh, sama kuni äh, selle hetkeni, kuni neile tuleb perekond ja nad saavad lapsi. pärast seda äh, naised, kellel on väikesed lapsed, teenivad vähem kui keskmine, keskmine töötaja, aga mehed, kellel on väikesed lapsed, teenivad rohkem kui keskmine töötaja. seda seepärast, et naised võtavad endale kogu vastutuse kodu küsimuste eest, pere eest, laste eest, mehed aga töötavad veel rohkem. ja kui me kunagi tahame saavutada võrdsust tööturul, siis äh, peame me saavutame võrdsuse ka kodus. Äh, kaks aastat ei ole pikk aeg ja kaks aastat, äh, see ei ole midagi selleks, et midagi suurt saavutada, aga see on algus ja see on vähemalt sõnum Euroopale. ja sellega seoses arvan mina, et on huvitav, et meid külastas meie komisjonis endine äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi äh, peasekretär ja, ja ta on oma ametis töötanud päris palju, kaua juba proua Budil-Kantan, kes ütles, et tavaliselt on poliitikas nii, et äh, tekib olukorda ja siis lähtuvalt mingist tekkinud olukorrast võetakse vastu õigusakte, aga Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse alast tööd on iseloomustanud alati see, et äh, me oleme liikunud liikmesriikidest eespool, me oleme ennetanud võrdõiguslikkuse aktid on esitletud ennem, kui liikmesriigid selle kohta on nõudeid esitanud. nüüd on aga olukord selline, et rohkem kui seitsmeteistkümnes liikmesriigis on emapuhkusega seotud õigusaktides sätestatud, et kaks äh, nädalat on ainuõiguslikult äh, isale määratud, aga nii, et me oleme nüüd siis äh, jõudnud olukorda, kus me oleme Euroopa Liidus maha jäänud Euroopa Liit peaks võrdõiguslikkuse vallas käima äh, esirinnas ja seetõttu mina, kuna me oleme ka Taanis maha jäämas, toetame seda, et kahe äh, nädalane isapuhkus tuleks kindlasti sellesse õigusakti kaasata. suur tänu, proua Lukas. suur tänu, esinaine suur tänu proua Estrelale väga hea raporti eest, suurepärase koostöö eest, nõustun väga tema seisukohtadega, proua Tomson on nendega selgitanud siin. rohelised on teinud kaks muudatusettepanekut, esimene puudutab emaduspuhkuse pikendamist kahekümne nelja nädalani. me teame mitmetes liikmesriikides on juba tagatud kaheksateist nädalat, proua Estela raport läheb õiges suunas, kui ta pakub välja kakskümmend nädalat, aga meie oleme kuulanud ära ka naiste ja meeste võrdõiguslikkuse komisjoni nõunike ja soovitame kahtekümmend nelja nädalat. teine asi, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et on vaja, et raport käsitleks ka isaduspuhkust selge enamus komisjonis praegu toetab seda mõtet, sellest on küll Euroopa Liidus äh, pikalt ajalt räägitud, aga väga pealiskaudselt mingit konkre-, konkreetset ettepanekut pole töö- ja pereelu ühitamiseks ju tehtud. selleks, et äh, kaks nädalat isaduspuhkust siiski teoks saaks, äh, tuleb astuda õige samm lähemale sellele ning äh, hea oleks, et isaduspuhkus oleks kohustuslik, et see oleks tasustatud, kui see on vabatahtlik, siis võib-olla arvatakse, et see on lihtsalt mingisugune kompromiss ja, ja hea küll, aga äh, siis ta ei täida oma eesmärki ja proua Stella on asjale õigesti lähenenud oleme kõnelenud sellest raportist, nagu te teate, mitmeid kuid juba, aga rohelised ikkagi toetavad seda raportit ja loodame, et meie ettepanekuid ka arvestatakse. suur tänu ja nüüd annaksin sõna Proglassile. suur tänu. proua Estrella ilmselt peab arvestama mitmete muudatusettepanekutega. Nendel on äh, mitu eesmärki. tundub, et, äh, et mina ei näe siiski sellist suurepärast konsensust, nagu proua Lukas soovib näha. minu meelest on asjad palju segasemaks läinud kui enne. Hispaania eesistumise puhul ei ole mina veel sugugi aru saanud, mida nõukogu tahab neil on äh, väga õilsad eesmärgid, emadust kui sellist kaitsta, parandada emaduspuhkusi, aga proua Estrela, teie räägite küll isanduspuhkusest ja vanemapuhkusest ja teete nende vahel vahet, aga kes see isa on siis, ta on ju ka lapsevanem? tavaliselt on ema ja isa lapsevanemad. emal on muidugi tervist ja kaitset vaja ja me muidugi toetame seda mõtet, aga minu meelest on isa kaasamine siin puudulik. kui ema taastub sünnitusest, ta peab ihu ja hingega lapse juures olema, aga isa peab ka kaasa aitama. võib-olla ta saab tulla ka hiljem äh, või oma aktiivsesse rolli, aga vanemapuhkust on väga vaja. kas me ei saa lihtsalt seda siis tunnistada? kuulasin ära proua Tomsoni, tema jällegi rõhutab, kui tähtis on see, et me ei nõustuks millegi vähem ambitsioonikamaga kui näiteks tema koduriigis. muide, meil on Saksamaal tagatud palju kõrgem kaitsetase aga meil on ka teistsugused struktuurid. meil peaks olema siiski midagi, mis arvestab kõikide liikmesriikide olemasolevaid reegleid. Saksamaal on isapuhkust või äh, vanemapuhkust temale neliteist nädalat, siis on eh, emaduspuhkus, mis on aastane ja siis on kaks kuud tasustatud puhkust, mis on nähtud ette isale aga seda ei saa vahetada vanemate vahel. kui isa seda ei kasuta ära, siis see läheb kaotsi. see on väga, see on uus asi, aga isad on väga huvitatud sellest ja muide, on otsustanud järjest rohkem kasutada seda kahekuulist tasustatud puhkust. ma tahaksin nüüd küsida proua Estrelalt, kas ta ei saaks minu ja härra Moani ja proua Niibleri muudatusettepanekut ka arvesse võtta. meie eesmärk on ju tagada see, et äh, vaatame kõigepealt, mida liikmesriigid teevad, mida nad teevad emaduspuhkusega, vanemapuhkusega ja kuidas nad on otsustanud isasid kaasata hindame olukorda ja vaatame, kuidas saaks liikmesriikides teatud elemente ära kasutada Euroopa tasandil. see toob kasu kogu perekonnale. emapuhkus on väga tähtis, aga mõned inimesed näiteks soovivad enne sünnitust võtta puhkust, teised jälle pärast. ja eh, vanemapuhkust võib ka vaadelda nii, et see on nagu kaks puhkust, emapuhkus ja isapuhkus. suur tänu, härra Romeva. suur tänu. pean tunnistama, et ma olen natukene hämmingus peale seda, mis ma kuulsin, kui kõik on nii selge, miks meil siis ikka nii kaua aega on läinud? tuletan ajalugu meelde. juba eelmise koosseisu ajal alus, arutasime seda temaatikat, oleksime lõpule jõudnud oma aruteludega, kui ei oleks äh, Rahvapartei ja liberaalid seda blokeerinud. ärgem unustagem seda ja äh, tuletagem meelde ka, miks just täna me seda arutame. teiseks ka Estrella selgitas siin kõike väga hästi. kui me soovime garanteerida puhkuseõiguse naisele, kes on sünnitanud, siis äh, siin on kaks aspekti, ühest küljest tuleb tagada puhkus naise füüsiliseks taastumiseks ja nagu proua Lukas ütleski, et äh, see puhkus võiks kahekümne nädala asemel olla kakskümmend neli nädalat maailma Tervishoiuorganisatsioon muide ütleb ka, et äh, taastumiseks läheb kuus kuud minimaalselt. see puudutab naisi, kes on sünnitanud, et ta suudaks taastuda ja siis sellega seostub isapuhkus, et isa saaks naist taastumisperioodil aidata. kui muidugi on isa kes on huvitatud asjast. alati ei olegi isa käepärast. Need kaks õigust peavad olema ühildatavad ja me peame äh, tunnistama seda õigust kui minimaalset õigust. ja nüüd tuginedes sellele, mida äsja kuulsime, tundub, et väga raske on nõukogult sellele kõigele toetust saada. põhimõtteliselt oleme me omavahel nõus, me, ehm, ma tunnen head meelt selle üle, aga muudatusettepanek nelikümmend kolm näiteks nõuab väga selgelt, et meil on minimaalselt kahte nädalat vaja kuna see ei ole kohustuslik, tekib teatud ehm, ebakindlus, aga võib-olla peaksime ütlema siis, et meil on kohustus kahte nädalat tagada. see ei ole vabatahtlik. vähemalt kaks nädalat. muidugi, liikmesriigid võivad veelgi kaugemale minna, kui nad soovivad. aga meie peame tegema nii, et see periood oleks kohustuslik kui me nüüd ausad oleme, siis just selles valdkonnas tuleb väga selged kohustused paika panna, ka isapuhkuse koha pealt. sest isapuhkus on täiendav abi emale, kes on sünnitanud ja lõpuks puhkus peab algama sünni hetkest peale. me ei tohiks aga vähendada sellega õigust puhkusele enne sünnitust. kui rasedus on viimases järgus, kui inimene soovib tööd teha ja on võimeline seda tegema, siis las ta töötab. seega me ei tohiks emaduspuhkust sünnituspuhkusega segi ajada. ja niisugune keeleline nüanss ka veel, kui te inglisekeelset teksti vaatate ja muudatusettepanekut number kaks, siis räägitakse siin töö ja pereelu ühitamisest väga laiapõhjaline kontseptsioon. Hispaania keeles öeldakse, et professionaalse ja pereelu ühitamine. kutse ja isikliku elu ühitamine, mitte pereelu, isikliku elu. me peame ikkagi vältima niisugust segadust erinevatest keeleversioonidest. Inglise versioon peaks nagu äh, ülimuslik olema ja et see mõte jääks ka kogu tekstis pidama ja muudatusettepanekutes ka. suur tänu ja nüüd proua Luling. suur tänu. kõigepealt tahaksin täpsustada, et äh, Rahvapartei ei blokeerinud sugugi keskustelus, kui me soovisime, et ähm, teksti, mis komisjonis, meie komisjonis vastu võeti, võetakse tagasi. muide, see ei olnud lihtsalt valmis, see tekst, täiesti ebakohane tekst, ei olnud üldsegi õigusloomelise teksti moodigi ja seda ei saanud ka kuidagi kohaldada, me muide päästsime parlamendi enda naeruvääristamisest. ja nüüd teate, prantsuse keeles öeldakse, et et pole hullemat kurti kui seda, kes ei taha teisi kuulda võtta. ja muide, siin on lausa äh, segasemaks seda teksti aetud. kui niisugune tekst aktsepteeritakse, mis jällegi ei ole sugugi asjakohane, siis palun ärge unustage, et me oleme õigusloome menetluse kallal ja e, siin ei saa e, teha ükspuha mida, et oma soovunelmaid ellu viia ja siis e, lisada ei tea mida, mis aga pähe tuleb. tööta-, tööandjad ja töötajad peavad ju saama elada niisuguse tekstiga, mis on lihtne, mida saab kohaldada ja mille eesmärk on lõpu, lõppude lõpuks ikkagi emaduse kaitse. see on ju meie eesmärk. see oli komisjoni ettepaneku eesmärk ja ärgem unustagem, meil on juba kaks erinevat õigusakti, kõigepealt emaduse kaitseks ja vanema eh, puhkuse osas võtsime vastu just sellise teksti, et saaks sotsiaalpartnerite lepingut eh, kohaldada. ja nüüd alustate te jälle kogu protsessi otsast peale, ajate kõik segi nagu Kört Pärtli särk ja äh, teete äh, kahju ka nii naistele kui ka meestele. kumbki ei saa kasu sellest tekstist, no vaatame neid muudatusettepanekuid, mul nad ei ole siin peas, aga mul oli ka puhkus ja kuigi ma selle tekstiga tegelesin, et mõista seda, ikkagi siin öeldakse et isad ei saa enam öötööd teha, kui neil on allaaastane laps. kas te annate endale aru, mida see meeste tööhõive jaoks tähendab? Te räägite veel äh, nii-öelda viljakas eas meestest ja nõuate sama kaitset meestele kui kui äh, rasedatele naistele, kas te tahate nad kõik eunuhhideks muuta või, või tahate, et, et näiteks kaevandustes töötaksid eunuhhid või ma ei tea. no mõelge ka, mis on nende hästi kavas, kavatsetud äh, ettepanekute tagajärg. naised ja mehed, kui nad soovivad, miks nad ei võiks siis tööd teha ja nii edasi, igasuguseid asju võib siin ette kujutada, aga ma ei tea, kas meestele niisugune tekst teeb head meelt või mitte, sellepärast et äh, ikkagi miljonid mehed muide soovivad tööd teha ja tööd lihtsalt ei ole. ärge palun keelake töö tegemist ei meestel ega naistel niisuguste ettepanekutega, mis muidugi on hästi kavatsetud, aga, aga läbimõtlemata ja nüüd juriidilisest seisukohast emaduse kaitsest, vanema eh, ja isa puhkusest rääkides, küsige eh, inimeste käest, saatke tekst tagasi Euroopa Komisjoni, sest meie oleme ju muudatusettepanekud teinud, aga meie ei ole ilmselt võimelised niisugust teksti koostama, mis isegi kui see läbi läheb, täiskogul jääb poliitiliselt ebakorrektseks ja väga vastuoluliseks tõesti ja naeruväärseks, ebaadekvaatseks ühe õigusakti teksti kohta, mida tuleb ju ka ettevõtetes ja ta, töötajate poolt kohaldada. küsige ühte uut teksti, kas Euroopa Komisjon teeb meile uue ettepaneku, mis tõesti on nagu juriidiline tekst, mis kaitseb nii ema, emaduspuhkust, isapuhkust, vanemapuhkust. komisjon on öelnud ja nõukogu ka, et nemad soovivad õigusakte, et need oleksid eraldi erinevate kaitsemeetmete kohta. no hea küll rõhume siis oma emapuhkuse soovi. sotsiaalpartnerid on valmis uut algatust läbi rääkima, nii nagu vanemapuhkuse puhulgi. Nad hakkavad hea meelega sellist algatust Äh, arutama, mis siis äh, võiks äh, ka direktiivi kuju võtta, kohustuslikult mu-, kohustuslikuks muutuda, aga miks mitte neid ära kuulata? aga kui te tahate nüüd kiirustades edasi minna, siis keskendugem emaduse kaitsele, mis tõesti on kõige-kõige olulisem. kui te tõesti tahate ema ja last kaitsta aga kui te tahate kõik segi ajada, siis ei jõua kuhugile. isegi kui te, kui see tekst hääletusel esimesel lugemisel läbi läheb. sest siin on igasuguseid ettepanekuid, millel ei ole midagi, muide midagi ühist naise ja ema kaitsega. küll te siis näete, mis toimub teises lugemises, kukub see tekst läbi ma nüüd lõpetan, ma võiksin veel kaks tundi siin rääkida, kui ma peaksin kõiki muudatusettepanekuid, naeruväärseid ettepanekuid siin kommenteerima selles tekstis ja muudatusettepanekutes muidugi ka. jah, tõesti, palun eh, tehke nüüd kokkuvõte te, teile ei meeldi kuulata, kuulda võtta seda, mis teile ei meeldi, aga meil on demokraatia ja meil on õigus öelda, mis meie mõtleme ja meie tahame, et asjad edasi areneksid. ja kuna sellepärast, et meie asju edasi lükkame või edasi viime, on meil ka piisavalt julgust ja ütleme, et see äh, tekst on nii naiste kui ka meeste vastu. Teie võite öelda, mis te tahate, aga, aga mina võin ka rääkida suur, suur tänu, proua Lulling. ma kinnitan teile, et me kõik kuulasime kõiki kolleege. ma tahan juhtida teie tähelepanu, et meil on jäänud ainult kakskümmend minutit koosoleku lõpuni ja meil on väga palju sõnasoovi sellest emotsiooni ülesküütval teemal järgmisena proua Kornelissen. tänan, esinaine ma nõustun proua Lulingaga selles osas, et mõnikord äh, parlament muutub naeruväärseks ja ka komisjon, kuid seda hoopis teistel põhjustel kui nimetatud raport. me teame, milles asi on. ma igati pooldan seda joont, äh, mida proua Estrela on selles raportis visandanud. ma tahaksin visandada hoopis teistsuguse pildi. kümne aasta pärast on meil vananev ühiskond, olukord muutub tõsiselt ja me vajame siis kõiki mehi ja naisi, kes on suutelised tööturul töötama. ja me samuti soovime, et lapsed saaksid lap-, et inimesed saaksid lapsi ja et naised saaksid otsustada nii laste saamise kogu oma karjääri üle ja et ähm, mõlemad lapsevanemad jagaksid lapse kasvatamise kohustusi. kui me kõike seda soovime, siis me peaksime äh, tagama kõikidele võimalused lapsehoolduseks ja me peaksime muutma öö, atraktiivseks ka töö ja lapsehoolduse. ja on oluline, et naine saaks piisavalt puhkust pärast lapse sündi ja et nad ei oleks sunnitud tööjõuturult lahkuma, kuna nad ei ole suutelised töötama ja see kahekümne nädalane puhkus, mille proua Estrela välja pakkunud, on tõepoolest miinimumkestus Äh, ma enne parlamenti tulekut olin tööandja ja minu kogemus näitas, et, et inimesed ja naised, kui see äh, sünnitusjärgne puhkus jääb lühikeseks, siis nad võtavad lihtsalt puhkepäevi välja või haiguspäevi äh, või võtavad välja haiguspäevad selleks, et pikendada sünnitusjärgset puhkust. mõlemal juhul läheb see kulukaks tööandjatele ja palju kulukamaks kui see rasedusjärgne puhkus olekski ähm, pikemalt kehtestatud. Äh, võib-olla äh, rasedus-sünnituspuhkuse ajal on lihtsam leida asendajat, kui see on pikem. inimesed suudavad siis töösse sisse elada paremini. ja seetõttu tööandjatele ei ole võib-olla need tagajärjed nii äh, tõsised ja võib-olla isegi olukord paraneb samuti on oluline, et mehed saaksid tasustatud puhkuse. kui see jääb tasustamata, siis nad ei lähe puhkusele, sest väga paljud pered sõltuvad meeste isade sissetulekust. kuid mehed peaksid olema naistele toetuseks lapse sündimise järel esimese paari nädala jooksul. kolleeg väitis, et võib-olla hiljem puhkust võtta, ei, esimeste nädalate jooksul, kui te õpite last mähkima, magama panema, vannitama peavad ka isad kohal olema, osalema selles. vastasel juhul kujuneb nii, et naistele jääbki lapsehooldus. ja mehed ei omandagi neid oskusi, ei tea, kuidas aidata. see on samuti diskrimineeriv. väga paljud isad on saatnud mulle e-kirju, eh, toetades eh, mõtet, et isapuhkus muutuks Äh, võimalikuks, sest nad leiavad, et see on diskrimineeriv, et neil ei ole võimalik olla oma väikelapse juures esimeste elunädalate jooksul. Äh, kristlikud demokraadid väidavad, et äh, isapuhkus ei peaks nimetatud direktiivis olema mainitud. ma nõustun aga proua Estrelaga, et kõik need erinevad puhkusevormid peaksid kuuluma ühte paketti, sest need on ühe asja erinevad tahud. kuid ma siiski toetan seda, et isapuhkus oleks nagu vabatahtlik ja kui Euroopa Komisjon, nagu proua Luling ütles, eh, pakub välja eraldi isapuhkusealase direktiivi, oleksime äärmiselt rahulik. kuid ma olen kuulnud eh, härra Andurit ja proua Redingut eh, ja nad ei kavatse seda teha. me olime kõik kohal, me kuulsime seda. ja me oleme teadlikud, et meil puudub algastusõigus Äh, selliste direktiivide algatamiseks ja seetõttu ma soovitan soojalt kõikidele, kõik, kes toetavad isapuhkuse mõtet, mis iganes põhjusel, hääletage selle raporti poolt. suur tänu, proua Zaborska. Teile teadmiseks, meil on veel kuus sõnasoovijat nimes kirjas. proua Zaborska, palun opakovať, čo hovorili už moji kolegyne. suur tänu, esinaine, ma ei taha üle korrata seda, mida kolleegid juba ütlesid, aga mul on siiski paar kommentaari ma leian, et kohe algusest peale, kui me alustasime aruteludega selle direktiivi kohta, siis see asjaolu, et me avasime selle vanemapuhkuse mõiste, oli nagu Pandora laeka avamine. ja nüüd me ei suudagi seda arutelu lõpuni viia. ja ma pean kahetsusega tunnistama, et tänane arutelu ei erine eriti nendest mõttevahetustest, mis meil toimusid möödunud aasta kevadel. seega meie poolt peaks põhiliseks olema kinnipidamine selle teema pealkirjast. direktiivi pealkirjast, mis tähendab, me ei peaks avama uusi teemasid, vaid peaksime keskenduma naistele, kellele kohaldub see direktiiv, mis ei ole enam rahuldav ja et pikendada seda puhkus neljateistkümne nädalani me peame abistama neid naisi, et nende olukord paraneks. ma leian, et ei komisjon ega nõukogu ega ka eesistuja, olgu tegemist Rootsi või Hispaaniaga, ei oma selget arvamust selle kohta, mida see direktiiv peaks tegelikult sisaldama me oleme kuulnud, mida arvab sellest Hispaania minister täna. kuid see ei äh, parandanud minu arusaamist. me rõhutame võrdõiguslikkust, me rääkisime härra Tarabella raportist, me rääkisime Barcelona kriteeriumitest, aastatuhande eesmärkidest ja igal pool on need viiteid, kuid mulle tundub, et nimetatud direktiiv on selline, mida liikmesriigid ei suuda ellu viia. ja sellega kaasneb oht, et jäävad palgaerinevused ja selline olukord on Euroopa Liidus juba olnud viiskümmend aastat loomulikult ka mehed suudavad õppida, kuidas imiku eest hoolitseda, isegi siis, kui neil ei ole võimalik pärast lapse sündi esimesed nädalad puhkusel kodus olla. kui neil ei ole võimalik ise puhkust võtta. proua Viiri, siis proua Kübreido. proua esinaine, kõigepealt tahaks õiendada ühe väikese ebatäpsuse liberaalid ei ole blokeerinud seda eelnõu kuid lõpphääletusele läks paraku dokument kus olid vastuolulised sätted ja seetõttu läks see lõpphääletuse tulemus ka eelmises koosseisus nii kuidas eh, ta läks. Eh, me toetame sellise direktiivi vastuvõtmist eh, toetame proua estrela poolt esitatud emapuhkuse aega kakskümmend nädalat miinimum nädalat. Eh, toetame ka seda et isapuhkus oleks samas direktiivis vähemalt need liikmed täna kes kuuluvad femm komisjoni ausa inimesega inimesena pean ütlema et sajaprotsendiliselt ei ole meil lõppotsus veel langetatud fraktsioonis kuna isapuhkus ja emapuhkus on tegelikult ühe suhte osad miks me ootame aastat kaks kolm ja võib-olla kauemgi veel kui tuleks direktiiv milles on paar artiklit mis räägib isa võimalusest puhkusele lapse sündimise järgselt. kuid ja siinjuures tahan öelda et juriidiliselt isapuhkus ei ole vanemapuhkus isapuhkus emapuhkus ja vanemapuhkus. vanemapuhkus on see mida saab võtta isa või ema aga praegu räägime sellest mis on isale ja mis on emale juristina ei saa toetada kohustuslikku isapuhkust kuid toetame kohustuslikult tasustatavat ja isa siis valib kas ta võtab või ei võta ja iga isa kes hoolib oma naisest ja lapsest ka siis puhkuse võtab need on kaks eri asja. tundub võib-olla et see on sõnade mäng kuid sisu on hoopis teine. ainult selliselt lähenedes me saame lõpuks jõuda ka eesmärgile mida euroopa liit räägib viiskümmend aastat see on võrdsete võimaluste loomisest. ja karta täna et nõukogu ei ole selle poolt mind valis siia eesti rahvas mind ei saatnud siia meie valitsus. nõukogu koosneb valitsuse liikmetest ja kui me ei taha et euroopa parlament kaugeneb veelgi oma valijatest ehk muutub nõukogu kummitempliks siis tõesti ei jää meil siis me peame tegema seda tööd ja nõukogu veenma et me oleme õigel suunal. nii et kohustuslikult tasustatav isapuhkus kui isa seda võtta soovib ja mõnele kes väga kritiseeris siin muudatusettepanekuid ei keelata ära isadele öötööd ei tea mis kõik asjad tasuks muudatusettepanekud mõttega läbi lugeda. nii ongi vist kõik aitäh. suur tänu proua Figueiredo ja siis proua Bauer. ja katsume ajast kinni pidada. suur tänu proua esinaine väga paljud kommentaarid, minupoolsed kommentaarid on juba teiste poolt ära öeldud, aga ma tahaksin korrata kolme asjaolu. kõigepealt meil kõigil on õigus esitada muudatusettepanekuid. ja parlament ei peaks oma rollist loobuma, parlamendil on siin õi-, väga tähtis eelisõigus esitada muudatusettepanekuid, mis võivad parendada komisjoni algset ettepanekut. ja me pea tahame vältida viivitusi õigusaktide koostamise protsessis, me tahame tulevikus ka õigusloojatena tegutseda ja kui asi puudutab äh, isaduspuhkust või isapuhkust, siis äh, see on äh, osalt võrdne emapuhkusega. parlamendis me räägime sellest, kuidas me tahame Euroopa, Euroopas sündivust parandada, me tunneme muret laste puuduse pärast, me tunneme muret selle tõttu, et lapsi sünnib vähe, aga kui me räägime konkreetsetest asjadest, sobivatest tingimustest äh, sündivuse suurendamiseks, emaduse ja isaduspuhkusest, äh, mis aitavad sündivust parandada, siis äh, tekivad arutelud nagu tänane arutelu. me oleme jõudnud punkti, kus äh, me saame astuda suure kvalitatiivse sammu edasi. kolleeg Estrella on oma raportis äh, esitanud äh, mitmesuguseid tähtsaid ettepanekuid ja ta on hinnanud parlamendi ja komisjoni erinevaid varasemaid algatusi, ta on välja toonud juba mõningad ettepanekud, mida meie parlament on juba toetanud äh, oma eelmisel ametiajal. ta on äh, eelmise parlamendi ametiajal võetud ettepanekutest on ka mõningad asjad välja jäetud. proua Estrela ettepanekud on äh, väga mitmekesised ja pärinevad äh, ka raportitest, äh, mis on meie komisjonis juba varasemal ametiaja jooksul toetust saanud, tal on uued, uusi mõtteid ja vanu mõtteid. võib-olla ta on teinud seda selleks, et meid kõiki aidata, aga see ei paista toimivat ma olen esitanud omalt poolt muudatusettepanekuid ja, ja on muudatusettepanekuid, mida tuleb veel esitada ja tuleb esitada ikka ja uuesti. kui me räägime siin kahekümnest, kahekümne neljast nädalast, siis mina algselt tegin ettepaneku kahekümne teise nädala, kahekümne kahe nädala kohta, nüüd paistab, et meil on üksmeel kahekümne nädala osas, aga mina tahaksin jääda selle juurde, et meil peab olema mingisugune miinimum äh, määr äh, ma jätkan ka oma tegevuses isapuhkuse kaitsmist. ma arvan, et me peame siin ka tunnustama nüüd meie raportööri tööd üldiselt, aga samas mõningad muudatusettepanekud, mis on juba ära, tagasi võetud, on, on väga olulised ja ma arvan, et neid tuleks uuesti esitada. proua Paur kollégákat szeretném emlékeztetni arra a vitára, amit folytat... Suur tänu, ma tahaksin teile meelde tuletada, teile meelde tuletada arutelusid äh, umbes aasta tagasi. umbes aasta tagasi komisjon ütles, et aasta lõpuks, see on siis eelmise aasta lõpuks, tuleb teha ettepanek äh, isaduspuhkuse kohta ma mäletan selgesti, et ma siis ütlesin, et selline ettepanek on väga teretulnud. ja ma pean ütlema uutele kolleegidele, et sellist ettepanekut komisjonilt ei tulnud. komis-, proua Estrella tõstatas ka tööohutuse küsimuse ja komisjon ootab, et me selle asjaga jõuaksime lõpule. ettepanek äh, selle nüüdsel kujul on tõenäoliselt äh, rakendamatu, millest on kahju, sellepärast et äh, kui see oleks rakendatav, siis me saaksime selle asjaga ühele poole ja me saaksime teha rohkem emade heaks, kui me oleme siiani teinud. ja üks asjaolu mida proua Estrella ütles, et vanemapuhkus ei peaks olema tasustatud. ma ei kujuta ette, kuidas saaks sellist vanemapuhkust, mille eest ei maksta palka, korraldada. kõikide vanemapuhkuste eest, ka selliste vanemapuhkusest, mida ei saa teisele vanemale anda, see makstakse siiski tasu ja on väga kahju, et asjad on niiviisi läinud ja nagu nad on läinud. meil on palju kolleege, kes äh, tahavad osaleda selles arutelus, aga meil ei ole paraku aega ja mm, ma pean tunnistama, aga samas, et äh, meil oli väga hea meel, et meil oli see väga elav arutelu, ma tahaksin tänada kõiki, kes on selles arutelus osalenud. me rääkisime tõlkidega läbi, äh, nii et meil on paar lisaminutit, nii et proua Estrela saaks veel anda lõpetuseks tagasisidet. suur tänu! ma tahaksin tänada kõiki on äh, kõiki nende panuste eest äh, selles väga elavas arutelus, väga mitmekesises arutelus, tahaksin tänada ka tõlke selle eest, et nad on võimaldanud meile pisut veel arutleda ja kokkuvõtteid teha. kokkuvõtteks tahaksin ma omalt poolt öelda järgmist. minu meelest tuleb äh, minu meelest on meil vaja arenguid erinevates seisukohtades, vastasel korral me ei suuda jõuda kompromissile. mina olen äh, teinud järeleandmisi selleks, et jõuda kompromissile, minu algsed seisukohad olid teistsugused ja ma näen, et äh, mis puutub Rahvapartei fraktsiooni, siis Rahvapartei fraktsioonil puudub igasugune tahe äh, oma seisukohti pisut nihutada Äh, nad ei ole üldse teinud mingisuguseid järeleandmisi, äh, mida teised fraktsioonid on siiski teinud. aga ma esitaksin lõpetuseks mõned küsimused, mille üle te võite järele mõelda kõigepealt. miks komisjon otsustas lisada artikli sada nelikümmend üks õigusliku alusena ja täiendav küsimus sellega seoses, miks meie toetame seda mõtet, et see direktiiv peaks olema meie komisjoni direktiiv, meie peame olema juht, äh, juhtkomisjon, kuivõrd on artikkel sada nelikümmend üks. ja siis veel üks küsimus, mille üle võiks mõelda iseäranis proua Bauer. millist palka te plaanite vanemapuhkuse ajaks, millega oleksid tööturu osapooled nõus? kas äh, keegi on valmis äh, loobuma oma palgast äh, selleks, et jääda koju ja aidata lastega, see on ka üks oluline küsimus. me oleme võidelnud igasuguse diskrimineerimise vastu, aga hoides mehi eemal oma vastutusest kodus, me tegelikult diskrimineerime mehi. Neil peaks olema õigus viibida sünni juures ja näha, kuidas nende lapsed kasvavad üles. Neil on samavõrdne õigus sellele, nagu naistel on ja loomulikult on osa puhkusest mõeldud ainuüksi naistele, sellepärast et naised saaksid sünnitusest taastuda, aga ülejäänud osa puhkusest peaks olema äh, jaotatud meeste ja naiste vahel. me ju tahaksime tasakaalu pereelus. aga mis puudutab äh, finantsküsimusi, siis äh, selle kohta võiks väga palju öelda, võib öelda, et igas asjas on raha mängus ja sageli ei jää raha kõige olulisematel asjadel, võib-olla naised ei taha eraldada raha selleks, et pereharmooniat luua. ja me peame olema siin jätkus-, jär-, järjepidevad oma mõtetes, võib-olla me võiksime need rahad kulutada sotsiaalküsimustele, arstiabile ja tegelikult on ju nii, et kui raha ei kulutata just nimelt pereharmooniale, siis äh, lähevadki, tulevadki suuremad kulutused seoses äh, psühholoogide ja, ja arstiabiga. ja vaadake muudatusettepanekut sada kakskümmend kaks, mille esitas proua Garcia Perez. minu meelest on tegemist tähtsa muudatusettepanekuga, kuna see aitab meil ületada mitmeid probleeme ma läheksin kaugemale kui muudatusettepanek äh, proua Klessilt sada kakskümmend kolm, aga osa sellest siiski äh, kattub. ma arvan, et äh, muudatusettepanek sada kakskümmend kaks on parem kui sada kakskümmend kolm, nii et ma arvan, et te võiksite lugeda neid muudatusettepanekuid, mõtiskleda nende üle, need võiksid olla üheks lahenduseks mõningatele raskustest, millega me oleme täna kokku põrkunud. paraku mul ei ole rohkem kõneaega, mistõttu ma rohkem midagi ei lisa. Ah, suur tänu, proua Estrela ja Äh, suur tänu kõikidele kolleegidele elava arutelu eest. ma loodan, et äh, me näitame üles vastastikust austust, äh, austust erinevate arvamuste suhtes. meie arutelu on oluline, me peaksime kuulama üksteise argumente avatud vaimuga nii-öelda. suur tänu, proua Estrela, suur tänu kõigile teile huvitava pärastlõuna eest ja suur tänu ka tõlkidele, kuna nad andsid meile täiendavalt aega ja suur tänu äh, ning koordinaatorite koosolek toimub homme hommikul kell üheksa.